Right, good afternoon everybody. tere pärastlõunat kõigile. Right, uh, hope it's going to come, come back okay. Uh, first of all, may I loodetavasti uh, kõik läheb ikkagi hästi, ka tõlkekanalitega oli härra proua esimehel natukene raskusi. kas kellelgi on päevakorra vastu midagi öelda, tundub, et mitte, siis kuueteistkümnenda ja seitsmeteistkümnenda detsembri kohtumiste äh, protokolli vastuvõtmine, kas selle kohta on kellelgi midagi öelda? tundub, et ka sellele keegi vastu ei ole ja võtame need siis vastuvõetuks. nüüd aga siis hea meel tulla majandusdialoogi ja arvamuste vahetuse juurde nõukoguga, täpsemalt nõukogu eesistuja riigu, riigiga kohal on Kreeka rahandusminister Yannis Stornaras. me teeme nii, nagu tavaliselt ikka nimelt kõigepealt sissejuhat-, sissejuhatav sõnavõtt kümneks minutiks äh, härra ministrilt äh, ja sellele järgneb siis küsimuste-vastuste voor. ja meil on nimekiri, nagu te teate, ka juba paigas, äh, seda siis vastavalt Honti süsteemile. härra Sturnaras vastustest pressile äh, võisime välja lugeda seda, et äh, Kreeka ei ole astunud eesistujaks mitte kriisiriigina, vaid riigina, kes on äh, taast-, majanduse taastamise teel, viidates siis näitajatele aastal kaks tuhat kolmteist ja prognoositavale majanduskasvule sellel aastal. oleme jõudnud kaugele sellest, milliseid arutelusid oleme pidanud mingil hetkel siin komisjoniski, nii et äh, tubli töö ja teie ise ja peaminister on väga positiivselt meeletatud, meelestatud ka turgude reaktsiooni poolt, nii et sellel optimistlikul noodil ootame siis ähm, selle seadusandluse vormumist, mille eest vastutame meie veel selle mandaadi viimastel kuudel, aga nüüd see on siis, härra minister, sõna teile. aitäh, proua esimees mul on väga hea meel täna olla siin teie ees ning ma üritan teile kõigepealt selgitada ja esitleda meie eesistumise prioriteete. ja otse loomulikult olen siis hiljem valmis ka teie küsimustele vastama. lugupeetud Majandus- ja Rahanduskomisjoni liikmed Euroopa Parlamendis. Kreeka astub Euroopa Liidu ette ette ja meie ees on suured väljakutsed. ning äh, peale selle toimuvad maikuus Euroopa Parlamendi valimised. majanduskriis Euroopas, kõrge töötuse määr, eriti just noorte inimeste hulgas Lõuna-Euroopas, sotsiaalne ebastabiilsus on tõstnud küsimused selle kohta, kas meie ühine Euroopa kurss on õige. Kreeka mis on suurepäraseks näiteks solidaarsuse kohta Euroopa partnerite hulgas, on nüüd äh, kutsunud üles tugevdama kõiki neid tahke, mis meid ühendavad. meil on vaja rohkem äh, integratsiooni, suuremat sotsiaalset ühtekuuluvust, tagada stabiilsust ja õitsengut kõikidele kodanikele ning meil tuleb tagada uuesti majanduskasv ning töökohtade loomine. me teame, et aega on meil vähe mõeldes sellele, et Euroopa Parlamendi viimane täiskogu osaistungjärk toimub juba aprillikuus ja sellepärast ning Euroopa Parlamendi abiga tuleb meil kohe algusest peale kõik ära teha eesistumise ajal. Kreeka on alates kahe tuhande üheksandast aastast maha käinud väga pika maa ja suur tänu, proua esimees, et te seda oma sissejuhatavas sõnavõtus ka mainisite riik on tõesti kannatanud palju ja me olime kõige õudsemas äh, majanduskriisis alates aastast tuhat üheksasada kakskümmend üheksa. Kreeka rahva ohvritele, tänu Kreeka rahva ohvritele ja meie Euroopa partnerite toetusele äh, näitasime me, et eksisid kõik need, kes ütlesid, et me astume euroalast välja. me oleme uuesti jalgadel ka sellepärast, et me olime juba varem teinud kaks strateegiliselt tähtsat otsust esiteks tuhande üheksasaja kaheksakümne esimesel aastal, kui meist sai eh, suureneva Euroopa perekonna liige ja teine otsus võeti vastu kahe tuhande esimesel aastal, kui meist sai selle perekonna süda ehk me liitusime euroalaga. nüüd astume me uuesti Euroopa Liidu etteotsa, mitte riigina, mis oleks kriisis, vaid riigina, mis on majanduskriisist eh, välja tulemas me üritame majandust ja poliitilist äh, partnerlust tugevdada ning lähtume sellest, mida Leedu eesistujariigina juba tegi. ma tänaksin ja kiidaksin oma partnerit härra Rimantas Saatsiust, kellel õnnestus väga delikaatseid küsimusi vastutustundlikult läbi rääkida. ja seda ka väga asjatundlikult me kohtusime Ateenas ka Euroopa Parlamendi presidendiga, president esimeste konverentsiga ja erinevate fraktsioonide esindajatega enne meie eesistumise algust. ja see kohtumine oli äärmiselt vajalik ning tähtis. meil oli võimalus nendel kohtumistel otse teada saada, mis on Euroopa Parlamendi jaoks tähtis, mis on Euroopa Parlamendi prioriteedid mitteametlikul ECOFIN-i kohtumisel esimesel ja teisel aprillil kahe tuhande neljateistkümnendal aastal. sinna kutsusime ka teid, proua esimees, seal on meil võimalus rääkida äh, sotsiomajanduslikest mõjudest äh, ning äh, mõelda sellele, kuidas tõhusamalt tugevdada ning rahastada majandust, eriti just VKE-sid. räägiksin nüüd ka Pangandusliidust pangandusliit on eeltingimuseks selleks, et tagada rohkem usaldust ja stabiilsust ning samamoodi tuleb meil ka Euroopa Liidu majanduse likviidsust tugevdada ning suurendada ja kaitsta finantsstabiilsust hoiuste tagamise süsteemi osas jõuti kokkuleppele, samamoodi nagu ka pankade ja krediidiasutuste kriisilahenduse direktiivi osas. ning vastavalt sellele kokkuleppele me üritame nüüd ladusalt kõik need äh, ka ellu rakendada selle parlamendi toetusega. ühtne kriisilahendusmehhanism on kohe kindlasti Pangandusliidu jaoks võtmetähtsusega ja peale selle on see ka Kreeka eesistumise prioriteediks. ühtse kriisilahendusmehhanismi lõplik elluviimine veel selle parlamendi ametiperioodi jooksul on väga tähtis. me kõik leiame, et kompromiss peaks olema tõhus, usaldusväärne ja panema süsteemi toimima. detsembrikuus põhilisele kokkuleppele juba jõuti ning kolmepoolsed läbirääkimised said alguse juba jaanuarikuus. ning me üritame nüüd nõukogu ja parlamendi seisukohti üksteisele lähemale viia ning leida kokkulepe, millega oleksid nõus kõik osapooled. me oleme täiesti teadlikud sellest, et meil on kõigest kolm kuud selleks, et selle tööga lõpule jõuda. sellepärast on aeg tõesti väga tähtis ja me peaksime olema väga paindlikud, vastutustundlikud ning me peaksime kogu aeg välja tooma, kui tähtis on tugev euroala ja kodanike usalduse parandamine ning suurendamine. kui Kreeka ECOFIN-i nõukogu juhib, siis me töötame Majandus- ja Rahaliidu tugevdamise nimel, samamoodi nagu ka majandus- ja fiskaalpoliitikate tugev-, tugevdamise nimel selleks, et tagada ühisraha äh, püsimajäämine ning samamoodi nende reformide läbiviimine, mis viivad majanduse uuesti kasvuteele. peale selle keskendume me nendele teedele, kuidas sotsiaalset mõõdet Majandus- ja Rahaliidus parandada. meie leiame, et see on eeltingimuseks ühtekuuluvusele ja solidaarsusele euroalal. me usume, et äh, eelarvete konsolideerimise puhul tuleb tähelepanu pöörata ka majanduskasvule ja sotsiaalsele ühtekuuluvusele suunatud poliitikatele. muidu eh, eelarvete konsolideerimine viib ainult kärpimiseni ja euroskeptimismi, skeptitsismi suurenemisele. nüüd majanduspoole aasta. mul oli väga hea meel osaleda parlamentidevahelisel konverentsidel majandusjuhtimise kohta, mis toimus ja lõppes ka täna ning seda korraldasid siis Kreeka parlament ja Euroopa Parlament üheskoos. sellel konverentsil pakuti avatud platvormi selleks, et vahetada arvamusi ning leida teid Euroopa Liidu otsuste tegemise protsessi demokraatlike tahkude leidmiseks ja tugevdamiseks. samamoodi toetasime me koostööd Euroopa Parlamendi ja riiklike parlamentide vahel. Iirimaa majanduspoolaasta halduse suurepärasel näitel soovib nüüd ka Kreeka tõhusalt äh, hallata oma neljandat majanduspoolaastat. ma tean, et Euroopa Parlament väga tähelepanelikult äh, jälgib seda, nii nagu see tuli välja ka nüüd sellel parlamentidevahelisel nädalal. meie eesmärgiks on tõesti usaldusväärsust suurendada selles menetluses ja peale selle toetada reformide süstemaatilist läbiviimist just nendes valdkondades, mis detsembrikuus ülemkogul välja toodi. mul on väga hea meel selle üle, et iga-aastases majanduskasvu aruandes esimest korda oli toodud ülevaade ka selle kohta, kui palju ja kuidas on rakendatud neid soovitusi, mis tehti juunikuus Kreeka oma eesistumise ajal üritab tagada seda, et nii majanduslikud kui ka sotsiaalsed tahud leiavad piisavalt tähelepanu. seda nii ECOFIN-i kui ka tööhõiveministrite kohtumisel kogu järgneva majanduspoolaasta jooksul. sellel aastal kavatseb Euroopa Parlament, Euroopa Komisjon eh, tulu, esitada riikidepõhised soovitused pärast seda, kui Euroopa Parlamendi valimised on toimunud. meie jaoks on tegemist suure väljakutsega, sellepärast et aega on pärast seda veel vähe. makromajanduslikke tasakaalunihete protseduur või menetlus on ähm, samamoodi laiendatud majandusjuhtimise raamistikus üheks tähtsaks elemendiks saanud ja need riikidepõhilised soovitused, mis võetakse vastu juunikuus, põhinevad just sellel menetlusel. me pöörame eriti tähelepanu just nendele aruteludele Euroopa majanduspoolaasta raamistikus. veel üks tähtis küsimus on majanduse pikaajaline rahastamine. VKE-d on Euroopa majanduse selgrooks üheksakümmend üheksa protsenti kõikidest Euroopa ettevõtetest on VKE-d ja seitsekümmend protsenti Euroopa Liidu töökohtadest on VKE-s. VKE-d on võtmetähtsusega jätkusuutlikuks majanduslangusest väljatulekuks ja Kreeka president jätkab arut-, presi-, Kreeka eesistujariigina jätkab arutelusid selleks, et rahastada majandust, eriti VKE-de juurdepääsu rahastamisele. samamoodi tuleb tagada ka jätkusuutlik majanduskasv ja töökohtade loomine. meie jaoks on eriti tähtis, tähtsad need algatused, nagu näiteks Euroopa Komisjoni ja Euroopa Investeerimispanga algatus selleks, et rahastada majandust eriti selleks, et lihtsustada VKE-de juurdepääsu laenudele soovitused, mis andis kõrgetasemeline ekspertrühm majanduskasvu rahastamiseks, Euroopa Investeerimisfondi kapitali suurendamine, samamoodi nagu ka pikaajaliste investeeringute fondide määrus. peale selle tuleb öelda ka seda, et likviidsuse allikad on väga tähtsad selleks, et tulla majanduslangusest välja. see on element, mida siiamaani pole piisavalt hinnatud eriti on see tähtis raskustes majanduste jaoks Euroopa äärealadel. edasi räägiksin maksustamisest. on väga tähtis jätkata Euroopa Liidu tasandil meedetega, võitlemaks selliste praktikate vastu, mis õõnestavad kodanike ja investorite usaldust ning mis äh, toetavad maksudest kõrvalehoidmist. hoiuste direktiiv on meie jaoks väga tähtis. Kreeka eesistujariigina pöörab ka suurt tähelepanu läbirääkimistele kolmandatele riikidega, kaasa arvatud Šveitsiga, vastavalt mandaadile, mis võeti vastu maikuus kahe tuhande kolmeteistkümnendal aastal. maksustamise alane läbipaistvus on muutunud üha tähtsamaks ning me jätkame oma tööd maksualase teabe automaatse vahetuse sisseviimiseks liikmesriikide vahel ning kaasates sinna rohkem sissetulekuallikaid ja muud informatsiooni me kavatseme hoolitseda selle eest, et Euroopa Liit jätkab ka koordineeritult koostööd OECD-ga selleks, et välja töötada üleilmsed standardid selliseks teabevahetuseks. ajal, mil riikide eelarved on nii suure surve all, on väga tähtis, et me teeksime kõik endast oleneva selleks, et lõpetataks maksubaaside õõnestamine või et kasumeid viiakse täiesti põhjendamatult, põhjendamatult riikidest välja. nõukogu on äh, samamoodi üle vaatamas ema- ja tütarettevõtete direktiivi. nüüd finantstehingumaks. ma tean, et Euroopa Parlament toetab seda. Kreeka eesistujariigina jätkab läbirääkimisi nõukogus järgnevatel kuudel. esimene teksti tehniline läbivaatus toimus juba Leedu eesistumise ajal. meie oma eesistumise ajal keskendume nüüd äh, üksikasjade selgitamisele selleks, et liikmesriigid, mis soovivad laiendatud koostöös osaleda, saaksid need ka võimalikult kiiresti ellu viia pärast nõukogu otsuse vastuvõtmist. nüüd finantssektori järelevalve raamistiku ülevaatamine. Kreeka eesistujariigina soovib samuti üle vaadata finantssektori järelevalve regulatiivse raamistiku selleks, et tugevdada usaldust ja Euroopa majanduse likviidsust. kapitaliturgude puhul eesistujale on väga hea meel kokkuleppe üle parlamendiga, mis puudutab kapitaliturgude järelevalve reformi, eriti just MIFIDit ja MIFIRit. see on tähtis samm loomaks stabiilsemat, turvalisemat, läbipaistvamat finantssüsteemi Nende ülevaadatud reeglitega saab Euroopa Liit korraliku meetme selleks, et vähendada süsteemseid riske ja tagada stabiilsus finantsturgudel, samamoodi nagu ka investorite kaitse. korraldatud näitajate koheldamise õigusloomeline projekt. Teie, proua esimees, olete raportöör selles küsimuses. siin üritame me ka nõukogus võimalikult kiiresti tööga edasi minna. ma olen teiega täiesti nõus, et väga tähtis on tagada piisav kaitse nii tarbijatele kui ka investoritele. siis kombineeritud investeerimistooted ja läbirääkimiste mandaat, mille osas lepiti Euroopa Parlamendiga kokku kahekümnendal novembril selle kohta sain kirja proua Peeresilt, raportöörilt. nagu ma oma vastuses talle toonitasin, saan ma väga hästi aru, et meil tuleb parandada teabe kvaliteeti, mida antakse tarbijatele kogu Euroopas ja sellepärast olen ma ka nõus teiega, et selles küsimuses tuleb edasi minna mis puudutab eurofondide viiendat direktiivi, siis nõukogu üldise põhimõtte võttis vastu detsembrikuu alguses ja seega oli meil võimalik läbirääkimisi Euroopa Parlamendiga alustada seitsmendal jaanuaril. Need kaks seisukohta ei ole üksteisest väga kaugel ja ma olen täiesti veendunud, et poliitilisele kokkuleppele jõuame me üpris kiiresti ning meil on võimalik selle direktiiviga sisse viia uued reeglid hoiustamise, hüvitamise ja karistamise kohta Kreeka eesistujariigina soovib samamoodi Euroopa maksete turgu muuta turvalisemaks ja konkurentsivõimelisemaks. meil on vaja rohkem läbipaistvust eh, tarbijate huvides ning ma loodan, et meil on võimalik läbirääkimised lõpetada ka maksukontode direktiivi üle, millega meil oleks võimalik kõrvaldada tõkked jaepanganduse täiesti integreeritud siseturul siin jällegi läbipaistvuse suurendamine on väga tähtis selleks, et kodanikud saaksid äh, tasusid võrrelda ja teha selle põhjal siis otsuseid teenuste kohta, mida pakuvad jaepangad. selle direktiivi eesmärgiks on parandada juurdepääsu põhilistele maksekontodele kõikide Euroopa Liidu kodanike jaoks, et see on meie jaoks väga tähtis küsimus. meil on niimoodi võimalik sotsiaalset ühtekuuluvust parandada ja suurendada konkurentsi krediidiasutuste vahel. lugupeetud äh, rahvasaadikud, äh, riigis, kus demokraatia sündis, hindame me väga seda tähtsat rolli, mida mängib Euroopa Parlament õigusloomelistes menetlustes ja eriti selles osas, kui lepitakse kokku põhimõtetes ja tulevikuperspektiivides Euroopa Liidu kodanike jaoks ja Kreeka eesistujariigina on teie jaoks tähtsaks partneriks saavutamaks äh, püsti pandud eesmärke ja sellepärast oleme valmis järgnevatel kuudel teiega meelsasti koostööd tegema, aitäh! suur tänu! ma lähen nüüd kohe küsimuste vooru juurde, vaba mikrofoni nii-öelda täna ei ole, sellepärast et me oleme natukene ajast maas. nii et kolleegid, palun, kui te küsimusi esitate, tehke seda mõistlikult kiiresti, sellepärast et viie minuti pärast ma pean mikrofonid ära võtma. ma võib-olla esimese kahe kõneleja puhul teen teatavad erandid, sellepärast et nemad tegelevad otseselt eh, kriisilahendusmehhanismiga. Eh, rahvapartei nimel kõigepealt siis Corin Wortmann-Kool. suur tänu proua esimees, eh, härra minister, ma tahaksin tervitada teid ja teie valitsust edusammude puhul, kuigi kasvunäitajad on ikkagi äärmiselt haprad. Te läbisite valilikud, valulikud äh, reformid ja eelarve konsolideerimise ja see on hakanud tooma tulemusi. kuid äh, ma tahaksin teid julgustada jätkata seda tööd, äh, ärge laske sihti silmist, kui te tõesti tahate majanduskasvu eest võidelda ja töökohtade eest võidelda, siis on teil vaja kõigepealt äh, ambitsioonikaid eesmärke. samasugust ambitsioonikust on vaja meil ka Euroopa tasandil ja samamoodi tundub, et ka Euroopa tasandil hakkab kaduma selline äh, hoog natukene ja pangandusliidu puhul oleks tegelikult äh, seda hoogu vaja äh,. väga kahetsusväärne on see, et kui me vaatame nõukogu positsiooni, siis see, mida me üheskoos äh, ju lubasime, oli ühtne ja tõsiseltvõetav äh, kriisilahenduse mehhanism vaadates aga nõukogu otsust äh, on meil väga suuri kõhklusi et see nii läheb kolm põhjust selleks kõigepealt Äh, valitsemistava pankade süsteem riikides on väga keeruline ja ja pankasid ei ole võimalik üleöö saneerida meil on vaja tõeliselt ühtset äh, mehhanismi ja ja tuleb võrdselt panku kohelda ükskõik millisest liikmesriigist nad ka siis ei ole pärit nii et äh, olukord on raske aga me tahame jõuda siiski veel enne valimisi loomulikult kokkuleppele selleks on aga vaja seda et teie mandaat oleks ambitsioonikas praegu seda äh, nõukogu positsioonides ei ole näha. kui te mandaadi saate, alles siis saame me alustada tõsiste läbirääkimistega. ja veel, me ei ole nõus äh, valitsustevahelise kokkuleppega, aga läheb sellega, kuidas läheb, peab see täiendama määrust. kas te võite siinkohal kinnitada, et see, mida lubati meile triloogil, seda, et valitsustevaheline kokkulepe ei tule sõlmimisele enne, kui on le-, leitud äh, resoluts-, äh, vabandust, äh, kriisilahenduse korramehhanismi osas ühtne kokkulepe. suur tänu. Teil on nüüd, härra minister, aega, kuni siin see väike kell on tiksunud viie minuti peale. suur tänu, proua Wortmann, selle küsimuse eest, jah tõsi ta on, et Kreeka oli väga ambitsioonikas ja tundub, et me olime oma ambitsioonide kõrgusel enamus oma eesmärkidest oleme saavutanud, nüüd jätkusuutlikkuse teel oleme me läbinud kaheksakümmend protsenti ähm, rajast, äh, nii mis puudutab eelarve kui ka konkurentsiküsimusi. nüüd äh, Pangandusliit. ma arvan, et me oleme kõik äh, nõus sellega, et me tahame tugevat pangandusliitu, me oleme kriisist oma õppetunni juba saanud. nii et meil on öö, kokkulepe selles osas äh, olemas, äh, natukene on eriarvamusi meil nüüd selle kohta, milliseid meetodeid tuleks äh, võtta vastu. nõukogu arutas seda asja kuid ja me oleme valinud juriidilises mõttes kõige vähem riskantsema tee. ma saan aru, et erimeelsusi on, meil on vaja rohkem teineteise mõistmist selles protsessis, sellepärast et Gaddafi ütles, et äh, mitte ainult istakasse jõudmine ei ole oluline, vaid tee sinna on oluline. ma olen sellega täiesti nõus ja mina eesistujana äh, teen kõik selleks, et olukorrast paremat pilti saada. ma ei tahaks laskuda detailidesse. Äh, andkem ruumi oma läbirääkijatele selleks, et saavutada ühtne eesmärk. aga ma olen teiega täiesti nõus, et on ülioluline see, et kokkulepe enne mandaadi lõppu saavutatakse, sellepärast et euroala ilma tugeva pangandusliiduta oleks poolik. proua Wortmann-Kool, ma küsisin teie käest väga konkreetse küsimuse, kas te kinnitate, et ECOFIN-i nõukogu ei lepi kokku institutsioonide vahelises kokkuleppes enne, kui äh, saavutatakse kokkulepe nõukogu ja parlamendi vahel ähm, kriisilahendusmehhanismi osas? härra minister, ma ei saa sellist asja kinnitada. ma ei saa seda kinnitada, sellepärast et ma pean seda asja rääkima, selle asja rääkima läbi oma kolleegidega nõukogus kõigepealt. nojah, vot ECOFINis, kui te kokkulepet ei saavuta, tuleb see asi teid uuesti kummitama. Elisa Ferreira nüüd aga sotsiaaldemokraatide nimel jah, e, sarnaselt Wortmann kooli sõnadele tahaksin ka mina öelda, et e, parlament e, on oma positsioonides täiesti ühtne kaheksakümmend protsenti parlamendist toetab meie toetust, see on, see on väga suur toetusprotsent. Teie viimane märkus äh, ausalt öeldes äh, jahmatab meid natukene, sest et kolmepoolsete läbirääkimiste äh, läbirääkimiste käigus kinnitati meile, et valitsustevaheline kokkulepe seda ei sõlmita enne, kui on saavutatud kokkulepe SRM-i ehk siis kriisilahendusmehhanismi osas. nagu te teate, parlament on küsimärgi alla seadnud selle juriidilise, juriidilise õigsuse ja õigustalitused on öelnud, et tegelikult ei oleks tohtinud teha nii, nagu nõukogu tegi, võttis välja tekstist väga suure osa ja võtavad sellega ära võimalused äh, teiselt äh, seadusandjalt, nii et kontrollige palun seda, jah. ja kontrollige ka seda, et te ütlesite, et te tahate kokkulepet, aga parlament tahab ka kokkulepet, aga mitte lihtsalt kokkulepet kokkuleppe pärast, parlament on huvitatud heast kokkuleppest ja asjast, mis on ka ajas püsiv. ja te muidugi teate seda, et äh, kui parlamendi mandaat läbi saab ilma selleta, et meil ei ole korralikku kriisilahenduse korda, siis äh, see mõjub väga negatiivselt äh, ka ühtsele järelevalvemehhanismile, mis käivitub sellel aastal. sellepärast, et jah, mehhanism, selle järelevalvemehhanismi abil võib küll siis öelda, et pank on pankroti äärel või mitte, aga kui sinna järele midagi ei tule, siis on see ju problemaatiline. eurole tuleb kokku kahekümne seitsmendal, ECOFIN kahekümne kaheksandal, rahu-, valitsustevaheline konverents äh, kahekümne kaheksandal, triloog kahekümne üheksandal. kas on loota, et vähemalt osad nõukogu äh, elementidest, äh, et nende puhul on ikkagi ka liikumisruumi aruteludeks parlamendiga, muidu on küll väga kummaline ja isegi natukene ebamugav, kui me istume laua taga, aga Kreeka Äh, valitsuse esindajatel ei ole mitte mingisugust äh, liikumisruumi meiega arutada asju tegelikkuses siis. nii et me peame mõtlema sellele, et kas see, mida me ütleme, on ka see, mida me mõtleme. ja praegu nõukogu ei ole näidanud üles mitte mingisugust liikumisruumi ja see on tõesti väga keeruline, arvestades seda, et aeg kaob käest. nagu te teate valitsustevaheline kokkulepe, ega see ei ole asi, mille otsustab ECOFIN. Kreeka läbirääkijana on saanud teiega läbirääkimiste mandaadi ja öö, äh, on antud maad, mandaat lahenduste leidmiseks, aga mina praeguses faasis ei saa kinnitada teile seda, et läheb nii, nagu te küsisite andke meile natukene aega ja olge paindlikud. mõlemad pooled peavad olema paindlikud kompromissi leidmiseks. kompromiss tuleb leida seal, kus kompromiss on võimalik. aga millest me küll keegi ei ole huvitatud, on see, et aluseks oleks õiguslik alus, mis ei ole piisavalt tugevalt paigas. see on olnud nõukogu seisukoht algusest peale nii et äh, lähtume siis äh, teineteise mõistmisest äh,, äh olgem paindlikumad ja suhtugem optimistlikult, leidkem ühisseisukoht, me ei peaks hakkama siin mitte midagi ette ennustama proua esinaine. Äh, mõned äh, päris head fraasid olid teil selle sõnavõtu sees, see, et tuleb olla paindlik ja ei tohi midagi ette hakata ennustama. loodetavasti räägite samade sõnadega ka ECOFINis, kui selgitada neile seda, et äh, kui nemad jõuavad öö, otsusele, mis on kuskil öö, kahe seisukoha vahepeal ja, ja ähm, suudate neile selgeks teha, et selline otsus, mis on üheksakümmend üheksa protsenti Ecofini huvides, ei ole meile nagu vastuvõetav otsus. Wolf Klints, palun ähm.. härra minister, te olete oma riigi jaoks tõesti väga palju ära teinud, see on hea nii Kreeka jaoks kui ka Euroopa Liidu jaoks, seega palju õnne teile! selleks, et need positiivsed arengud ka tõesti jätkuksid, ei piisa sellest, kui nüüd siin ükskord öelda, et eelarve on sellel aastal täidetud ja positiivne kuid teil tuleb tõesti ka investoreid riiki meelitada, te peate investoritele nii Kreekas kui ka väljaspool Kreekat ütlema, et te olete piisavalt atraktiivne, et Kreekasse investeerida, neid atraktiivseid äh, raamtingimusi mina aga kahjuks kuskil ei näe. kui ma räägin majandustegelastega teie koduriigis, siis nad ütlevad, et äh, bürokraatia on ikka veel üle pea kasvanud, otsuste langetamine toimub väga aeglaselt ja tihti tuleb nii-öelda ümbrikukesega minna otsuste tegijate juurde. ja sellepärast tahaksin teada, et äh, kas te le-, olete kindel, et te tõesti suudate ka need äh, korralikud äh, raamtingimused paika panna ja võidelda ka korruptsiooni ning onupojapoliitika vastu? Well, thank you. suur tänu, härra Klints. ma vastan sellele küsimusele nüüd siin Kreeka rahandusministrina, mitte niivõrd ECOFIN-i eesistujana mõnikord öeldakse, et Kreeka on eelarve poolel piisavalt ära teinud, aga mitte piisavalt ära teinud struktuuride äh, reformide pool. kui te tegelikult vaatate eelmise aasta hinnanguid, siis äh, on seal öeldud, äh, et struktuurireformide puhul on olnud Kreeka eesotsas eelmisel aastal. seda ütleb OECD äh, loomulikult on mõned asjad veel pooleli, näiteks nagu OECD vahendite äh, kogu osas äh, on veel teha ära nimelt äh, teatud äh, professioonide liberaliseerimine ja, ja tööturu küsimused ja nii edasi. aga me oleme umbes seitsekümmend protsenti struktuurireformidest ära teinud, mida vaja oli ja see on viinud tööjõuühiku kulude olulise languseni kakskümmend viis protsenti. nii et äh, Kreeka on nüüd äh, taastanud äh, või võitnud tagasi kogu selle kaotatud konkurentsivõime, mille me oleme kaotanud siis kahe tuhande üheksandast aastast. nelja aastaga, vaid nelja aastaga meil on õnnestunud taastada samasugune konkurentsivõime, kui see oli enne euroga liitumist. me oleme investoritele teinud lihtsamaks tulu teenida, me oleme bürokraatiat vähendanud me oleme bürokraatia asemel äh, toonud hoopis punase vaiba välja välisinvestoritele. me oleme valmis selle tööga ka lõpule minema ja selle lõpule viima. me oleme bürokraatiat vähendanud kõigepealt me oleme avaliku sektori suurust drastiliselt kärpinud. Neid on kakssada tuhat ametnikku vähem kui aastal kaks, kaks tuhat üheksa. nii et riik on väiksem, riik on tõhusam, aga ma olen nõus, et tulevikus on kindlasti rohkem võimalik ette võtta. suur tänu! suur tänu! mulle meeldib päris see lause, et punane vaip äh, punase demo-, bürokraatia asemel nii-öelda. ma näpan teilt ära selle fraasi ja kasutan kusagil. aga nüüd siis ECR eh, e fraktsiooni nimel Ashley Fox, palun. suur tänu, proua esimees ja suur tänu, härra minister, teile avasõnavõtu eest. Teie riik päästeti välja saja kümne miljardi euroga aastal kaks eh, kaks tuhat kümme ja siis äh, sada nelikümmend miljardit kaks tuhat kaksteist saite, aga vaatamata sellele tohutule toetusele on Kreekas üks koma neli miljonit inimest äh, tööta, kakskümmend üheksa protsenti ja viiskümmend kaheksa protsenti noortest inimestest on töötud. see kõik on ausalt öeldes jahmatav. kuidas te nüüd neid näitajat vaadates saate öelda, et tegemist on Kreeka puhul olnud eduka riigiga? härra Fox, suur tänu ka sellele küsimusele, vastan siis Kreeka rahandusministrina. kahjuks majandusteadused ei ole nagu kvantumfüüsik, kvantfüüsika. see on mustvalge, aeg on asjade jaoks vaja. nagu ma ütlesin varem, Äh, näitajad on paranenud, äh, me oleme peamised kriisi põhjused ehk tohutu defitsiidi eemaldanud, meil on nüüd äh, jooksev konto, defitsiidi asemel jooksev konto ülejääk. aga nagu te teate, majandus on selline asi, et sellest hetkest, kui näitajad hakkavad paranema ja selle hetke vahel, kus inimesed tunnevad heaolu pärane, paranemist, on äh, teatav ajavahe ja praegu me olemegi selles kriitilises ajavahe faasis. sellepärast ongi meil vaja nii Euroopa par-, Euroopa toetust kui ka tööjõuturu osapoolte toetust selles mõttes, et usutakse, et asjad on paranemise poole liikumas, asjad ei tule üleöö. kaheksakümmend protsenti, nagu ma ütlesin, äh, teest on läbitud ja me peame nüüd äh, nõudma, äh, paluma seda, et rahvas oleks äh, mõistev meie suhtes ja et see viimane lõpp sellest rajast me saaksime ka läbitud. asjad arenevad kiiresti, tööpuuduse määrad on juba hakanud vähenema. jah, aeglaselt, aga on meil on selliseid sektoreid, kus me näeme väga tugevat paranemist nii et äh, ma küll tahaksin, et mul oleks veelgi rohkem positiivseid uudiseid, aga, aga ma arvan, et juba meie eesistumise aja lõpuks, kui ma olen tagasi majanduskomisjoni ees, on mul, on mul neid uudiseid rohkem. me oleme kuus aastat kannatanud majanduslanguse all ja see aasta, mis nüüd just algas, väga suure tõenäosusega on esimene aasta, kus me saame jälle rääkida positiivsetest kasvumääradest suur tänu! loomulikult olukord Kreekas on väga huvitav, kuid tuletaksin kolleegidele siiski meelde, et me peaasjalikult oleme täna kokku tulnud selleks, et äh, rääkida siin Ecofini eesistujaga meie tööst. järgmisena saab Roheliste nimel sõna Philipp Lamberts. suur tänu, proua esimees, eh, kiusatusele vastu panna on raske, et rääkida, et mitte rääkida sellest väikesest riigist, mis on Euroopa ajaloos ja ka lähiajaloos nii suurt rolli eh, mänginud. Te ütlesite, härra Stornaras, et majandusteadus ei ole täppisteadus, et see ei ole kvantfüüsika eh, nojah, ta ei ole vist füüsika ka, kvantfüüsika valik ei olnud siin väga hea. kvantfüüsikas väga palju on täpp, Äh, ei ole väga palju täppisteadust on väga palju majandusteadlasi, kes ütlevad, et majandusteadus ei ole täppisteadus, aga kui nad poliitikaid hakkavad peale suruma inimestele, siis, siis nad on väga täppisteadlased. aga äh, teie rääkisite Kreekast kui eduriigist, aga, aga ma siiski kardan, et pool rahvast äh, või, või isegi rohkem teil kodus ei ole nõus teie definitsiooniga edust aga nüüd maksundusküsimus. väga hea meel on alati kuulda seda, kui nõukogu ütleb, et me tõesti tahame astuda suured sammud edasi maksundusvaldkonnas. kui seda räägib riik, kus maksuõigluse ja maksutõhususe öö, ehm, tulemused seni on olnud noh, ütleme pehmelt nõrgad, eh, siis eh, on eriti tervitatav see, et te tahate edasi liikuda selles valdkonnas. mina toetan alati suuremat õiglust Kreeka suhtes. ma ei ole nõus eh, sellega, et Kreeka väljapäästmisele vastutasuks surutakse peale tohutud karm äh, tingimused, aga ma, te peate mulle ikkagi veel tõestama seda, et teie riigi rikkaid ka hakatakse maksustama, sellepärast et teie kliendid, teie erakonnad ja teie nii-öelda naabererakonnad äh, põhimõtteliselt esindavad äh, äh, rikkamaid elanikkonnakihte. sellest me räägime kindlasti järgmine nädal ka Ateenas, aga, aga teiepoolseid märkuseid siis ootaksin. härra minister, sellele ma vastan jälle Kreeka Äh, rahandusministrina, mina olen tagasihoidlik majandusteadlane tõesti ja mitte kvantfüüsik, aga maksuküsimused Kreekas, sellel aastal me oleme saavutanud palju, me oleme võtnud vastu seadusandluse, me oleme võtnud vastu maksukoodeksi, me oleme lappinud puudujääke ja esimest korda aastast kaks tuhat üks oleme me saavutanud äh, maksutulude puhul eesmärgi, kaks tuhat kolmteist maksutulude eesmärgi ületasime kolme protsendi võrra, nii et me oleme väga tubli õpilane. me oleme maksunduse osas äh, saanud uue alguse, me oleme vastu võtnud vägagi kaasaegse äh, seaduseandluse ja me oleme valmis tegema Euroopa institutsioonidega koostööd selleks, et võidelda Äh, maksudest kõrvalehoidmise ja maksupettuste vastu. probleem, mis meil oli Kreekas, oli see, et maksubaas äh, oli kadumas ja see oli tegelikult sama probleem, mida näeb terve Euroopa ja oleme omapoolseid lahendusi üritanud otsida veel üks lisaküsimus, no ja üks asi on maksukoodeks, aga teine asi on äh, õiglus maksunduses, äh, sellega me oleme silmitsi kõik palju, maksukoodeksi rakendamine on kõige raskem, seda on kõik näinud meie seast. ja lisaks sellele siis veel see, et kas see, kas see maksupoliitika ka õiglane on rahva suhtes ja selles mul on tõesti kõhkluseid, kas me oleme veendunud need, kas, kas Kreeka kõige laia, õlgsemad ikka kannavad kõige raskemat koormat härra minister, me oleme võtnud vastu väga karmid meetmed selleks, et äh, maksuhaldussüsteemi parandada, nagu te teate, maksudest kõrvalehoidmine. Te ütlesite, et te olete insener vist. Äh, siin on kaks tõenäosust. üks tõenäosus on see, et jääd vahele, kui maksudest kõrvale hoiad ja tõene, teine tõenäosus on see, et äh, saad karistada selle eest. meie oleme nüüd mõlemal rindel tõenäosust tõstnud. me oleme võtnud tööle väga palju äh, Äh, maksuaudiitoreid, äh, kes, keda on saatnud väga suur äh, edu. vaadake, see on küll muidugi kahetsusväärne, aga meie valitsuse ametisse tulekust kaks ja pool aastat tagasi on väga palju väga rikkaid inimesi trellide taha jõudnud, vaadake, kui palju neid seal trellide taga on. ja nüüd kuue nimel Nicolas Huntis. suur tänu teile lugupeetud daamid ja härrad, härra minister, ma soovin teile tere tulemast ka ECOFIN-i eh, esindajana meie parlamendikomisjonis. Eh, viimastel aegadel oleme kuulnud, eh, kuidas Kreeka valitsus muudkui võtab vastu õnnitlusi oma saavutuste eest. kuid meie teame, et Kreeka ühiskond on äärmiselt raskes olukorras ma tahaksin nüüd äh, küsida teie käest, kui me nüüd, äh, kui te ütlete, et te olete kõigest äh, tagasihoidlik majandusteadlane, seda ütles ka härra, härra Olli Rehn paar päeva tagasi, kui ta oli nurka surutud küsimustega, siis ta ütles, et ta on tagasihoidlik majandusteadlane ja hakkas vastustega kõhtlema. kui te olete tagasihoidlik majandusteadlane nagu Olli Rehn, kes ütles, et et kui me, et kui me oleks e, Kreeka võlaga teinud nii, nagu me tegime kahe tuhande kümnendal aastal, oleks, e, e, oleks kriis nakatanud teisi majandusi, teisi pangandussüsteeme, nii et ühesõnaga me oh-, ohverdasime Kreeka majanduse ja pangad selleks, et päästa Euroopa majandust. ning teiseks, Kreeka eesistumine Eh, mis puudutab ühtlasi ka eh, pangandusliitu ja pankade järelevalvet. me eh, kas nõutakse miinimum kapitalipankadele kaheksa protsenti kuid enamuses Kreeka pankades on miinimum äh, üheksa ehk siis üks kümnendik. kas on normaalne, et blokeeritakse äh, äh, mi-, likviidsusprobleeme miljardite eest riigis, kus pangad ei laena eraisikutele ega ka ettevõtetele ega üldse mitte kellelegi. ka minul on äärmiselt hea meel Eh, siin teie juures olla, härra Huntis. kõigepealt sooviksin teile öelda, et Kreeka rahval, eh, Kreeka rahvas on tõesti teinud suuri ohvreid, on väga palju kannatanud viimastel aastatel, aga olukord on palju parandanud, paranenud, kahe tuhande neljateistkümnendal aastal eh, näitavad kõik indikaatorid, et sissetulekud suurenevad äh, esimest korda aastate jooksul ning esimest korda töötus väheneb äh, ja äh, sissetulekud ja palgad kasvavad. sooviksin rõhutada ka seda, et Euroopa partnerid on näidanud üles solidaarsust, nagu seda ütles ka härra Fox. me saime toetust kahesaja neljakümne miljoni eest ning praegusel hetkel Kreeka eh, eh, inter-, makstav intressimäär on kaks protsenti, tingimused on pigem head, eh, tagasimakse tähtaeg lükati kolmekümne aasta peale ning nagu kavatseme käivitada Troikas arutelu, et vähendada Kreeka võlga vastavalt euroala kahekümne kaheksandast novembrist kahe tuhande kaheteistkümnendast aastani, võttes aluseks selle õigusliku aluse, siis äh, äh, üritame lisaks veel Kreeka võlga vähendada. ärgem unustagem, et võla ra, äh, ratsio äh, SKP-st on üldiselt paranemas. meil peame Euroopas tõesti äh, võitlema tõelise pangandusliidu eest, et ehm, eh, näiteks eh, eh, pangad finantseeriksid rohkem VKE-sid. me vaatame praegu ettepoole ja tulevik tundub olevat helge ja seda tänu Kreeka rahva poolt toodud ohvritele ma ei jaga teie pessimismi, Kreeka ja kreeklaste tulevik on palju kaunim kui see, kui teie, mida teie ütlete. ja lubame pankade kohta. loomulikult äh, peab nõudma pankade võrdset kohtlemist. me võitleme selle eest, et äh, tingimused, äh, mis pankadele esitatakse, oleksid äh, samad kõikides äh, riikides. täna hommikul ma ütlesin äh, Kreeka parlamendis ja ütlen ka seda siin, kui mulle esitati küsimus, ma ütlesin, et tingimused peavad olema kõrg-, kõigil samad. see puudutab vähemalt kapitali, olemasoleva kapitali piisavust. suur tänu ja järgmisena saab sõna Sau Poterho suur tänu, proua esimees, härra minister, jätkan ähm, sealt äh, tegelikult natukene, kuhu, kus eelmised jäid pooleli ja samad teemad, tõesti, Kreeka on äh, teinud väga valusaid kärpeid, aga vaatamata nendele kärbetele oli september kaks tuhat kolmteist lõpus äh, Äh, riigivõlg kaheksateist miljardit äh, eurot kõrgem kui eelmisel aastal samal ajal ehk teisisõnu sõnu kolmesajast kolmest miljardist kolmesaja kahekümne ühe miljardi peale tõusis äh, riigivõlg. summa on siis umbes sada seitsekümmend protsenti SKP-st meedia andmetel aastatel kaks tuhat neliteist ja kaks tuhat viisteist peab Kreeka maksma võla eest nelikümmend viis ja pool miljardit eurot Eh, kuidas eh, saab sellises olukorras eh, Kreeka üldse nendest tohututest väljakutsetest välja tulla ja sellest riigivõlast üldse lahti saada? minu koduriigi Soome peaminister on öelnud, et Soome on valmis abiprojekt, programmides osalema ka tulevikus. Teie olete rääkinud sellest, et tuge ongi vaja ja solidaarsust on vaja üles näidata. kas siis euroala riigid peavad veel suuremat solidaarsust üles näitama ja millist abi Kreekal võimalikult siis veel on vaja? aitäh Well, um, first of all, I want to make certain corrections. ma äh, parandaksin arvusid. kolmsada kakskümmend, äh, kolmsada kakskümmend üks miljonit on meie riigivõlg ja tegelikult isegi mitte kolmsada kaheksakümmend, nagu teie ütlesite. E, see selgitab ka seda, mida teie ütlesite. et kui te ütlesite, et äh, Ehm, võlg on kasvanud, me ehm, rekapitaliseerisime panku, me oleme andnud nelikümmend miljonit ehm, pankadele ja see raha tuleb hiljem tagasi, kui Kreeka erastab oma pangad. nii et olukord on parem, kui te ütlesite, kui te detaile vaatate Te ütlete, et me veensime partnereid, et Kreekat aitaksid. see on tegelikult eelkõige üleskutse läbirääkimiste ja arutelude äh, avamiseks, võttes aluseks Eurogrupi otsuseid äh, selle kohta, kuidas äh, Kreeka võlg muuta jätkusuutlikuks. näiteks intressimäärade jätkuv alanemine või näiteks amortiseerimismaksete eh, edasilükkamine, soots-, eh, soovitused, eh, Euroopa, soovitused Euroopa struktuurid fondide kasutamise kohta. kui arutelud algavad Kreeka võla jätkusuutlikkuse kohta, siis peame olema valmis et esitada häid äh, mõtteid, äh, äh, mis oleks kasulikud nii Kreekale kui Kreeka Euroopa partneritele. aitäh! Uh, Sampo, did you want to come back? kas sa soovisid veel midagi lisada? ei. ja nüüd NI poolt Hans-Peter Martin. Thank you. Um, nur eine Frage in ihrer... aitäh, ainult üks küsimus teie olete siin Kreeka kui eesistujariigi esindaja. milline on teie seisukoht pankade korrapoliitiliste reformide kohta vastavalt Liiganeni raportile ja selle kohta, mida komisjon on öelnud? tegelikult me ootame seda raportit. kui ma ei eksi, siis äh, seda arutatakse äh, eesistumisaja lõpupoole. nii et äh, komisjon teeb ettepaneku kuu lõpupoole ja siis viime selle ECOFIN-i edasi. Äh, ma ei küsinud äh, üldse menetluse kohta, vaid ma tahtsin teada, mida te sisuliselt sellest arvate. ma ei ole raportit veel näinud. nii et ma ootan komisjoni ettepanekut. ma olen äh, pressis näinud ülevaateid, aga tegelikult raportit ma pole näinud. Meine Frage auf der Basis der Presseberichte ja schon sehr. mina lähtun siin praegu ajakirjanduses äh, kirjutatust ja tahan täpselt teada, mida teie sellest arvate. Uh, uh, minu põhiline ettepanek pankadele oleks, et meil on vaja tugevat pangandussüsteemi pangad peaks võtma kasutusele kõik vajalikud meeted, meetmed et garanteerida, et hoiame ära seatud riske, eh, mis meil enne ees seisid. me teame täpselt, mis minevikus toimus, me oleme palju targemad. Eh, me teame, miks kriis tekkis. meil on märkimisväärselt parem arusaam asjast, vaadates, eh, mis tekkis praegu jooksevkonto defitsiit ja miks tekkisid, äh, miks mõnel puhul on äh, niisuguse konto ülejääk? me teame, vaata, kuidas toimub kapitalide liikumine, äh, oleme ettevaatlikud, kuid oodakem, kuni komisjon selle raporti kättesaadavaks teeb. lugupeetud eesistuja, riigi esindaja, see, kuidas teie siin räägite, näitab, et teil pole absoluutset aimu sellest, mis on esitatud ja mida veel esitatakse. Liiganenist räägime, sellest, et pankasid hakatakse siin laiali lõhkuma. mina olen Austrias nädalaid käinud tänavatel ja inimestega rääkinud ja ma pole tänaval kohtanud mitte ühtegi inimese, kellel poleks olnud nii vähe aimu sellest asjast nagu teil samal ajal on siin väga tähtsad vabaühendused, kes on öelnud et, et üheksakümmend protsenti pankade probleemidest on lahendamata ja seda just nende korrapoliitiliste reformide pärast. kui te nüüd olete siin meie komisjoni ees, siis võiks endale ette kujutada, et te võib-olla olete natukene midagi kuulnud McCarthy raportist, aga ma ei usu seda väga ärge siis tõesti imestage, et Kreeka poliitikute ja Kreeka suhtes inimeste arvamus on just selline, nagu ta praegu on. kui te olete oma koduriigis nii edukad ja siia näitate, et teil pole mitte millestki aimu, siis kuidas te kavatsete äh, selgitada seda, et teistel on palju rohkem informatsiooni ja annavad oma kodanikele rohkem informatsiooni kui teie Um... ma olen majandusteadlane ja mul on endine pankur, mul on äh, väga palju mõtteid selle kohta, ma olen Ecofini esindaja, ma pean olema ettevaatlik, ma pean seda raportit enne ise lugema, enne kui ma hakkan arvamust avaldama äh,. me võime või rääkida muidugi sellest äh, ja kõnelejad räägivad korraga, mistõttu tõlkimine muutub keeruliseks. Let, let the minister reply Hans-Peeter, palun lase ministril vastata, ütleb esimees. ma ei istu siin akadeemilise majandusteadlasena, vaid ECOFIN-i presidendina. ma tahan enne raportit näha, ma tahan ametlikku raportit näha, mitte selle eh, eh, eh, selle kohta kirjutatud äh, arvamusi. me võime siin nüüd tunde rääkida teoreetiliselt selle kohta, kuidas investeerimispangandus, jaepangandusest tuleb eraldada, äh, kuidas, äh, kuidas kapitali tasandid peaksid toimima jaepanganduses, aga raportit on enne vaja. enne kui me hakkame olukorra üle otsustama midagi, nii et palun kannatage uh E nüüd Rahvapartei nimel saab sõna härra Langen. Äh, jah, suur tänu, härra minister. siin võib igaüks oma arvamuse välja öelda, aga ärge nüüd siis kõike sõna-sõnalt ka võtke, mida siin öeldakse. sellepärast, et kolleeg Martin siin ei esinda mitte enamust, vaid ühte väga väikest, täiesti äh, tähenduseta vähemust, ütlen seda äh, juba puhtalt sellepärast, et ministrite üle, eh, suhtes tuleb ka lugupidamist üles näidata. tõesti, kreeklased on väga palju pingutanud, mitte keegi ei kahtlegi selles ja ma loen ikka ja jälle Kreeka ajalehti ja näen, et terve rida kohtuprotsesse käivad maksudest kõrvalehoidmise pärast ka teie eh, valitsuse liikmete, kunagiste valitsusliikmete vastu. kõik on juba nähtud ja see on tõesti väga õige tee, ma tahaksin seda veel kord toonitada. ja ma leian, et on väga õige ka see, et ei tule nüüd siia ja hakka meile mingit suurt programmi ette lugema mille puhul te tegelikult ei tea eesistujana, kas nõukogu on üldse valmis teid toetama. minu arvates on väga hea, et need otsused ka kriisilahendusmehhanismi kohta öö, äh, võetakse vastu lähtudes korralikust stabiilsest õiguslikust alusest. tõesti, Kreekal on väga palju teha, tee on konarlik ja raske ning meie kavatseme teid toetada kui te aga jääte selle juurde, et äh, nõukogu otsused äh, ja näiteks see Leedu eesistumise ajal vastu võetud äh, otsus ümberstruktureerimisfondi kohta, see, mida kuulsime proua Fortman Collilt ja proua Ferreiralt, nõukogu tahavad selle lihtsalt kõrvale lükata, just hoolimata kõikidest nendest õiguslikest probleemidest. ärge võtke seda kõike kuulda, leidke mingi lahendus, jõudke kompromissile ja tõesti, see õiguslik alus artikkel sada neliteist on kahtlane ja kogu see üleminekuaeg kümme aastat, seda ei ole ju mitte keegi lihtsalt välja mõelnud, see on nii kui riiklikke maksuvahendeid kasutatakse selleks, et seda fondi püsti panna, siis teatud liikmesriikides tekib tõesti põhiõiguslikke probleeme ja kui te seda teete, siis tõesti ka parlamendi usaldusväärsus kaob ja esimesel juulil tuleb järgmine parlamendi koosseis kokku. kui te ei leia lahendust, siis ärge unustage, et pangandusliit hakkab kehtima alles järgmisest aastast, nii et tõesti aega on selle kiire asjaga. Pole üldse asjad nii, nagu üritatakse näidata. Well, thank you, Mr. Langen. suur tänu teile, härra Langen. ma olen täiesti nõus sellega, mis te ütlesite. ma üritan äh, näidata üles mõistlikkust. ma tean, milline on parlamendi seisukoht, ma tean, milline on nõukogu seisukoht. me üritame teha endast parima kuid nagu te ütlesite, meil on vaja toimivat õiguslikku alust, see on väga oluline. me ei soovi põhiseaduslikku kriisi liikmesriikides, sellepärast et me valime sellise õigusliku aluse, mis eh, ei eh, ole adekvaatne. seda tuleb ära hoida, oleks väga lihtne siia tulla ja ideid välja laduda, kuid nii ei sobi edasi minna meil on vaja eh, paremat vastastikust mõistmist Euroopa Parlament osaleb kõiges, mina äh, tulen siia alati, kui teie soovite, et ma tuleks. ja soovin teile rääkida ka, milliseid edusamme oleme teinud, olge kannatlikud, olge aga paindlikud ja üritage aru saada, et üritame äh, võimalikult kaasata Euroopa Parlamenti kogu oma tegevusse, aitäh! Äh, kokkuvõttes sisu on ka sama tähtis kui õiguslik alus, siis Rahvaparteist Eh, proua Wortmann Kool. suur tänu teile. ma asendan proua Hübnerit, eh, Poolast pärit eh, Rahvapartei kolleegi, kellel on teie jaoks küsimus. ma loen teile ette. vaadates ECO, Kreeka e, e, prioriteet ECOFINis, siis tundub, et Äh, äh, faksivahendi äh, lihtsustamine ei ole muutunud prioriteetseks ning ühtne kriisilahendusmehhanism ei on, on äh, teie, äh, on äh, teema, millele keskendutakse, kuid ärgem unustagem siiski ka finantsabi osutamist euroalasse mittekuulutavat, kuuluvatele riikidele. nüüd fiskaaltoetus tagatismeetodi kasutusele võtmine on ülioluline. liikmesriikidel peab, äh, äh, on praegu ainult äh, aja, mitte ajakohase maksevahendine ligipääs praegusel hetkel ei olnud Leedu eesistumise ajal edasiminekut näha. me, kas te kavatsete sellel teemal edasi liikuda oma eesistumise ajal uh,? Well, we are looking at this file uh.... me tegeleme asjaga, kui mul on õigus, siis nõukogus äh, saatis seda ühehäälne otsus. ma ei saa öelda otseselt, et see ei ole meie prioriteet, aga äh, me peame seda asja veel arutama ja vaatama, et äh, kas seda oleks võimalik Läti eesistumise ajal võib-olla natukene kaugemale viia. jah üsna raske viis, kuidas midagi saavutada, kui ühehäälsus on nõutud. Liam äh, Nokk, palun nüüd aga SND nimel. suur tänu, Sharon, tere tulemast, härra minister, mul äh, oli suur au teiega kohtuda eelmisel nädalal Ateenas väga palju on äh, muutunud kahe tuhande kümnenda aasta esimesest poolest täna on Euroopas keskpank, kes on äh, äh, nii-öelda traagi äh, rahapoliitiliste otsetehingu süsteemi käivitanud, me näeme seda, et võlga on restruktureeritud ja see aitas vältida siis seda nakkusohtu, mida me nägime näiteks Portugalis. Financial Times ajalehest ma lugesin seda, et sellel teemal proua Lagarde tegi ettepaneku äh, restruktureerida Kreeka võlg uuesti ja äh, selles, sellel teemal tuleb teiste krediidiandjatega läbi rääkida, stabiilsusfond äh, ja ka Euroopa Keskpangaga. ja sealsamas ajalehes öeldakse, et teie justkui ei palunud seda nõukogult, sellepärast et te kardate seda, et Schäuble ütleb ei. Te, te näete, et äh, meil on vaja äh, troika üle suuremat demokraatlikku kontrolli, seda oleme meie nõudnud ja seda, et kontroll oleks suurem ka äh, finantsabi, antud finantsabi osas äh, läbi ühenduse meetodi. ja minu järgmine küsimus nüüd, äh, mis te arvate? kui me paneksime paika sellise demokraatliku kontrolli, kui meil oleks rohkem ühenduse poolset kontrolli raskustes olevates riikides abiprogrammide osas, kas siis eh, te saaksite rääkida sellistest probleemidest nõukogus, kartmata, et üks liikmesriik lihtsalt keeldub ettepanekust, mis tegelikult tundub olevat suhteliselt mõistlik, aitäh? Well, on the, on the first question, as you know, in, in, in two Eurogroups esimene küsimus. euroalal me rääkisime Kreeka programmi rahastamisest, nii et ei olnud nii, et keegi oleks midagi äh, välja pakkunud ja mina oleksin seal vahendanud. tegemist oli aruteluga nõukogus, me jõudsime kokkuleppele, et teatud tingimustel kasutatakse teatud meetmeid selleks, et Kreeka võlakoormat veelgi vähendada nii et see ei olnud päris see, mida ma ütlesin. nõukogus toimus juba arutelu selle üle. nüüd Troika. Te teate, komisjon annab aru Euroopa Parlamendile programmi riikide edusammude kohta ja mina annan aru oma parlamendile Kreekas selle kohta, kuidas asjad arenevad. ma kuulan teid tähelepanelikult, kui teil on rohkem soovitusi selle kohta, mida me saaksime veelgi paremini teha oma kodanike heaks. oma vastuses Euroopa Parlamendile ma tõin väga selgelt välja oma seisukoha selle kohta, mis on toimunud, kuidas me oleme teinud koostööd Troikaga. Te võite lugeda minu vastust Euroopa Parlamendile ja neid minu soovitusi selle kohta, ja analüüse selle kohta, mis läks hästi, miks halvasti ja mil-, mis on praegune olukord. aga me peaksime õppima vigadest ja parandama asju tulevikus. meie olukord on praegu parem, me õppisime oma vigadest, nii et olukord on paranenud kõikides programmi riikides Kreeka on teinud väga, läbi väga kiire arengu kõikides valdkondades, struktuurireformid, jooksev konto, konkurentsivõime ja nii edasi, nii et üleüldiselt jah, otse loomulikult me ei ole iga kord troikaga nõus, on asju, kus me oleme eriarvamustel. on äh, teatud meetmeid, mida on rakendatud paremini kui teisi mõndades valdkondades oleme me isegi eesmärkidest eespool, näiteks eelarve puhul. meie eelarve sai plusspoolele aasta enne, kui pidime. teistes valdkondades ähm, ei ole me võib-olla nii kaugel, nii et tõesti, me oleme teinud suuri edusamme ja see on kõige tähtsam otse loomulikult me oleme valmis ära kuulama kõik, mis teil on öelda selle kohta, mida võiks teha paremini komisjon annab aru Euroopa Parlamendile ja meie ülesanne on anda aru Kreeka parlamendile ning ka teistele kolleegidele on sama ülesanne, nemad peavad ka oma koduriigi parlamendile aru andma. Uh, the... aitäh, aga kas te võiksite rääkida sellest rohkem, mida on nõukogus arutatud selle Kreeka võlgade kustutamise kohta um,? In... kahel euroala liikmete kohtumistel me jõudsime järeldusele, et kui et kui Kreeka saavutab esmase ülejäägi, siis me mõtleme selle peale, kuidas võlakoormat veelgi vähendada. ja see on minu vastus teile siin Kreeka rahandusministrina Thank you very much. Uh, now uh, for the EPP. Uh... ja nüüd Rahvapartei nimel Roodi Kratsa, palun. Roodi, palun. suur tänu, proua. suur tänu, proua esimees. härra minister. me jätkame seda arutelu, mida pidasime juba eile ja see on ka tegelikult meie komisjoni jaoks väga tähtis. Kreeka olukorral on nii positiivseid külge kui ka väga palju väljakutseid. ja ma palun, et kolleegid tõesti tuleksid kohale ja ise vaataksid, milline on olukord. see võimalus on teil järgmisel nädalal. on ju väga hea, et prioriteete hulka kuulub ka reaalmajanduse rahastamine selle all ei kannata mitte ainult Kreeka, tegelikult kogu Lõuna-Euroopas on sellega probleeme ning ma palun, et te need kaks määrust selles valdkonnas ähm, paneksite tõesti oma prioriteeti hulgas ähm, kõige kõrgemale kohale. meil on juba teatud meetmed Euroopa Liidus, nad ei ole nii laiapõhjalised kui USA-s aga mis te arvate, kuidas me nende määrustega saaksime seda valdkonda veelgi rohkem tugevdada? pikaajalised investeeringud ja VKE-de rahastamine, see on see, millest ma räägin. siin on juba väga palju räägitud Kreeka võlgadest. probleem on olemas me tõesti tunnistame, tegemist on probleemiga nii meie riigi jaoks, aga tegemist on ka tegelikult Euroopa probleemiga. kas te ECOFIN-i eesistujana äh, soovite rohkem rääkida avaliku sektori võlgadest? Euroopal on väga palju potentsiaale, samal ajal kursi muutus ei ole lihtne ning probleemiks on just avaliku sektori võlakirjad, nii et kas teil on võib-olla mõni ettepanek ECOFIN-i eesistujana? suur tänu selle küsimuse eest. see küsimus on tõesti väga tähtis, me oleme läbi vaatamas erinevaid võimalusi. meil tõesti on Kreekas leitud alternatiivseid rahastus äh, võimalusi tõukefondide kaudu näiteks. peale selle palusime ka Euroopa Investeerimispangalt abi äh, andmaks laene VKE-dele ja peale selle kasutame ka investeerimisfondi abi äh, rahastamaks taristuprojekte. peale selle on valmis meid toetama ka välismaised äh, riigiomanduses pangad ning me lõime ka Majanduskasvu Instituudi äh, ning ähm, nemad äh, osalevad kapitalitagatiste andmistel ja tõesti, me ei kasuta siin mitte ainult Kreeka vahendeid, ka välismaiseid vahendeid. Need on need mõtted, mille kallal me oleme tööd teinud ja edasi arendanud. me soovime, et meie pangandussüsteem oleks vastupidav, sest kui pangandussüsteem ei ole stabiilne, siis ei saa tekkida ka usaldust selle vastu just sellepärast me üritamegi just pangandusliiduga edusamme teha. me soovime, et pangandussüsteem muutuks vastupidavamaks ja tugevamaks. nüüd võlad. see ei puuduta mitte ainult Kreekat, vaid ka teisi riike, seda öeldi juba täna hommikupoolikul. kõige kindlam meetod oleks see, et Euroopas, ähm, eriti aga kriisiriikides, hakkaks majandus uuesti kasvama. niimoodi on kõige lihtsam võimalik äh, võlgu tagasi maksta. see on meie jaoks kõige tähtsamaks prioriteediks, ka erastamine mängib väga tähtsat rolli. Kreeka on riik, kus avalikud teenused on tihti riigi omanduses, me võiksime seda kõike erastada sellega oleks meil võimalik riigikassasse rohkem äh, vahendeid saada ja ka töökohti luua. tõesti, kõik peavad oma mõtetega välja tulema, samal ajal aga me ei tohi ära unustada stabiilsust, kõik reformid peavad tagama stabiilsuse, mitte seda süsteemi nõrgestama. Uh, nüüd sotsiaaldemokraadid ja Anni Podimata, palun. suur tänu, Sharon. tere tulemast, härra minister ma jätkan sealt, kus teie just lõpetasite. Te ütlesite, et mitte Kreeka äh, võlast ainult ei saa lahti majanduskasvu toetades, vaid kogu Euroopa võlgadest. jah, meil on vaja Kreekas võlakoormat kustutada, aga selleks on meil vaja majanduskasvule hoogu sisse lükata. nüüd aga räägitakse sellest, et äh, Kreeka võlgasid kustutatakse veelgi, see aga vähendab ju meie riigi usaldust. mingil hetkel tuleks see arutelu lihtsalt lõpetada. kõige tähtsam on pöörata majanduskasvu teele, see on kõige lihtsam meede selleks, et võlakoormast vabaneda. me räägime siin majanduskasvust Kreekas ja Euroopas aga meil tuleb praegusel hetkel lõpetada siin tühjade sõnade tegemine ja hakata konkreetseid tegusid tegema ja sellepärast tahaksingi teada, kas teil on konkreetseid ettepanekuid selle kohta, kuidas majandus kasvuteele pöörata. juba kaks aastat tagasi valitsusjuhid ja riigipead võtsid öö, äh, esimesed kavad vastu, aga need on nüüd sahtlipõhja tolmuma jäänud. kas te kavatsete need uuesti üle vaadata? kuidas te soovite ka läbipaistvust ja aruandluskohustust äh, tugevdada? kas te olete läbi lugenud Euroopa Parlamendi ettepaneku? seal on nimelt kirjas, et programmiriigid tuleks kaasata Euroopa majanduspoolaastasse. neli programmiriiki on aga praegusel hetkel majanduspoolaastast välja jäetud. Need on need ettepanekud äh, mis tehti ka kohandamisprogrammi kohta, peale selle tuli ka tõukefondide vahendid kaasata ja peale selle ka riikidepõhised soovitused oleks vaja kaasata selleks, et nende üle saaks ka tõesti arusid pidada, et oleks võimalik ka programme kohandada vastavalt kõikidele nendele küsimustele. seda toodi ka eile väga huvitava ettepanekuna välja, nii et ma tahaksin teada, mida teie sellest arvate. Te ütlesite, et laiendatud koostöö raames soovite te edasi minna finantstehingumaksuga. Kreeka oleks siis üheksas riik, mis sellega liituks. arutelud ei ole siin praegu olnud väga ladusad, läbirääkimised on takerdunud ja ma tahaksin tõesti mingit vastust saada veel enne Euroopa Parlamendi valimisi. nii et tahan teada, kas te tõesti soovite neid läbirääkimisi kiirendada selleks, et meil maikuuks oleks mingi kokkulepe olemas? suur tänu, proua Podimata, te esitasite nüüd väga palju küsimusi ühe korraga, ma üritan neile vastata. kõigepealt räägime me siin ju majanduskasvust. majanduskasvu on võimalik saavutada ainult siis, kui riik on uuesti jalule aidatud, meil ei ole võimalik majanduskasvu saavutada äh, olukorras, kus võlakoorem on suurem kui sada protsenti SKT-st, kus eelarve on defitsiidis ja nii edasi. me oleme nüüd tõesti esimesed tingimused paika pannud selleks, et majandus saaks hakata kasvama, kuid sellest ei piisa. piisavad tingimused oleks tagatud ainult siis, kui ka likviidsus oleks tagatud. sellele me praegusel hetkel kõige rohkem tähelepanu pöörame. lähiajal võtab Kreeka valitsus vastu majanduskasvu kava järgmiseks kümneks aastaks, kus me üritame paika panna pildi selle kohta, milline peaks Kreeka majandus välja nägema kümne aasta pärast. milline on nõudmine, milline pakkumine, millised majandusvaldkonnad on eriti tähtsad, millele tuleks kõige rohkem tähelepanu pöörata me alustasime praegu ettevalmistustööd ja kümne aasta pärast soovime me, et meie rahvamajandus oleks stabiilsem, tugevam, mille kasvu oleks lihtsam prognoosida ja tegemist peaks olema majandusega, mis ei sõltuks mitte riigi toetusest, vaid põhineks innovatsioonile, teadus- ja arengutööle sellele me peaksime panustama, sest kõik need arutelud võlgade kustutamise või võlgade vähendamise kohta ei vii mitte kuhugi. ma olen täna juba viis korda öelnud, et euroala rühmas me rääkisime sellest juba, kokkulepe on olemas ja pärast seda, kui Troikaga me oleme jõudnud kokkuleppele, saame me siis vaadata, kuidas kahe tuhande kaheteistkümnenda novembrikuus vastu võetud otsust rakendama hakata see oleks minu poolt praegu kõik, aga ma võin teile öelda, et tõesti need arutelud võlgade kustutamise või vähendamise kohta tõesti ei aita meid. nüüd aruandluskohustus ja programmiriikide kaasamine majanduspoolaastasse olen teiega nõus, tegemist on huvitava ettepanekuga. meil on nüüd olemas tegevusraamistik ja kui seda tegevusraamistikku on võimalik parandada, siis oleme me valmis ka kuulama ära teie ettepanekuid selle kohta, kuidas edasi minna. nüüd see finantsteenuste Äh, foorum. meil on üksteist riiki, mis on liitunud selle foorumiga ja selle foorumi raames uuritakse erinevaid võimalusi, kuidas välja töötada finantstehingumaksu ja seda siis rakendada ning mingil hetkel hakkab Ecofin seda siis arutama um,. We, our... suur tänu. me oleme jõudnud tegelikult aja lõppu ja see tähendab seda, et lisaküsimusteks kahjuks jah, nii nagu ma arvasin, aega ei olegi, aga suur tänu, et küsimustele vastasite oma riigi kohta, kuigi tegelikult see ei olnud asi, millega me oleks pidanud tegelema, aga aitäh! Um, ja ootame siis, et suudame teiega koostööd teha tõesti sellel väga keerulisel teemal, nimelt siis ühtne kriisilahenduse mehhanism, aga paindlikkus ja mõistlikkus peab kehtima ka nõukogu jaoks, sellepärast et muidu me satume tõesti suurtesse raskustesse. jään teile lootma, et äh, julgustate oma kolleege ECOFINis, kui te sinna naasete, härra minister ütleb aitäh. We'll continue with vote kolleegid, me jätkame hääletustega paari minuti pärast, kui äh, jällegi on rahu valitsemas saalis, aitäh! okay, we, we have... kolleegid, hakkame hääletama. halb uudis on see, et te peate kõigepealt ära kuulama ka esimehe teadaanded. kõigepealt ma kinnitan teile, et homme pärastlõunal meil istungit ei ole, homme hommikul küll on istung, aga homne pärastlõunale, lõunane istung jääb ära. ja seega siis kohtume homme ainult hommikul. nüüd ähm, Troika raporti uus ajakava. arvestades seda, et ad hoc'i delegatsioon Ateenasse lükati edasi, on meil nüüd siis uus ajakava äh, ja see on siis järgmine muudatusettepanekute tähtaeg on nüüd reede, kolmekümne esimene jaanuar kell seitseteist null null. muudatusettepanekud vaadatakse läbi kolmapäeval, kaheteistkümnendal veebruaril me anname endast parima, et tõlked saaksid ka valmis, aga kui peaks minema nii, et kõikidesse keeltesse muudatusettepanekud valmis ei jõua, siis annate ikka vist andeks. ja kui on vaja, siis me arutame neid asju veel edasi, üks potentsiaalne võimalus oleks neljapäeval, kahekümnendal veebruaril ja tahame komisjonis hääletada esmaspäeval, kahekümne neljandal veebruaril, see on Strasbourgis jälle õhtul, vabandan juba ette. aga asi peab jõudma märtsis täiskokku. nii et ma loodan, et fraktsioonid jäävad selle kompromissi juurde uue kalendri osas ja ärge unustage, et igasugune ajakava edasine lükkamine eh, seab ohtu meie eesmärgi, et asi jõuaks märtsis täiskogu ette nii et äh, me peame kõik pingutama selleks, et ähm, see asi nii läheks. nüüd majandusdialoog Hispaaniaga. tuletan kolleegidele meelde, et äh, see dialoog ja arvamuste vahetus äh, De Grindos min-, rahandusministriga Hispaaniast toimub järgmisel teisipäeval, kahekümne kaheksandal jaanuaril kell kuusteist null null. kui tegemist, kuivõrd tegemist on fraktsioonide nädalaga ja kuivõrd on tõlkepuudus meil, Äh, ütleme teile, et tõlge võib-olla on äh, piiratud režiimiga võimalik ja vabandame. aga oluline on, et see kohtumine toimuks. ja äh, vabandan ka juba ette, et võib juhtuda, et ma ei saa ise istuda siis esimehe toolis, nimelt on veel valitsustevaheline kohtumine tulemas. nüüd triloogid. kõigepealt äh, esimene PDA triloog leidis aset, see on siis äh, maksekontode direktiiv, leidis aset jaanuaris, Jürgen Klute on äh, siin raportöör. arutelul oli ulatus, Euroopa standardterminoloogia juurutamine, äh, siis kui ulatuslik on see nõue, et põhimaksekonto oleks kõigile kättesaadav. veebruaris on tulemas kaks kolmepoolset kohtumist, üks nendest kahekümne teisel ja teine kuuendal ja siis märtsis peaks tulema neid veel, aga kuupäevad ei ole veel paigas, et jõuda kokkuleppele enne mandaadi lõppu. nüüd eh, SRM eh, kolmepoolne kohtumine, teine triloog leidis aset eh, viieteistkümnendal jaanuaril langetati otsuseid otsuse langetusprotsessi kohta ja eriti selles osas siis, mis puudutab äh, seda, et mida tähendab äh, mitte jätkusuutlik institutsioon ja milline peaks olema siis saneerimisjuhatus äh, ja mandaat on antud panganduse kriisilahenduse ja saneerimise korravahelisteks seosteks. ühes osas oleme kokkuleppe saavutanud, et äh, see dokument peaks äh, direktiivi nii palju kui võimalik järgima äh, arusaadavatel põhjustel. järgmine kolmepoolne kohtumine leiab aset kahekümne üheksandal jaanuaril mitmed läbirääkimismeeskonna liikmed äh, Eh, seavad kõik sõltuvusse valitsustevahelisest kokkuleppest eh, ja teevad sõnu selle eh, või võtavad sõna selle kohta. meie ei ole aga sugugi kinnitanud selle kokkuleppe vajalikkust aga loomulikult me peame sellega ka arvestama ka kolmepoolsel kohtumisel. selge on aga see, et mitte mingisugust valitsustevahelist kokkulepet ei saa teha ilma, et võetakse midagi kasutusmenetluse alt välja. nii palju siis sellest. aga lähme nüüd hääletuse juurde. kas teil on hääletuskaardid masinates? teeme kontrollhääletuse palun kõigepealt. hääletus on avatud oodake moment, hääletus ei ole veel avatud Adolfo lubas tagasi tulla. The site, that should be it. Yeah, that's it. Well done. vot nii, hästi. kas teil on kaardid koju jäänud, härra Gutierrez? jah, ehm, mul mõned minut, mõne minuti mul on mõne minuti jooksul saan anda äh, vali, oma hääletamiskaardi, nii et äh,, et kui on kahtlus, siis küsige mu käest, mis pidi ma hääletan. ühesõnaga, tahtsite öelda, et teie hääletuskaart on kuskil teel? hea küll. sotsialistid Gutierrez ütleb uuesti, et mul veel paar minutit ei ole kaarti. proua esineja ütleb, et saab ikka hakkama. hääletus on nüüd suletud. kolmkümmend kaks inimest on meil täna siin rõõmsad, üks on väga õnnetu ja seitse ei tea. nii, päevakorrapunktid viis ja kuus nüüd. Kutaše raport nimelt soovitus eelnõu sisse lühem nime, nimekiri, hääletusnimekiri lühem. see aitab vist. kõigepealt äh, lõige üks, mis vastab äh, Inta esialgsele tekstile, lõikes üks äh, esialgne tekst poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd suuline muudatusettepanek raportöörilt, lõige üks A poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud tehnilisi muudatusettepanekuid me ei hääleta ja hääletame teksti osas muudetud kujul elektrooniliselt, palun. kui te jõudsite hääletada, siis on sellega hääletus suletud. nelikümmend kaks poolt, keegi vastu ei ole, üks erapooletu. üsna hea tulemus nüüd aga siis järgmine Kutaše raport, resolutsiooni eelnõu, lõige üks, esialgne tekst poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss A poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss B poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek viis, poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek kuus kahes osas, esimene osa poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. muudat-, kontrollime. teine osa muudatusettepanekust kuus, kontrollime palun hääletus on suletud ja üks veel siis lisaks nendele, kes on vastu ja tagasi lükatud. mul on, sotsialistid olid poolt saame aru. muudatusettepanek seitse poolt, vastu ja erapooletud, vastu võetud. kaheksa poolt, vastu ja erapooletud, vastu võetud. üheksa poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. kompromiss C poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kaheteistkümnes poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. esialgne tekst, lõige seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. lõige kaheksa, esialgne tekst poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss D poolt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 lõige kaksteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. võetus üks kuni viis plokis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud That's fine. I was just, yes, but it wasn't carried. And there isn't any original text. So, so that was the amendment. Okay, just checking. Um, okay, now we'll do. nüüd siis elektrooniliselt hääletame suulise küsimuse ja muudetud teksti osas jõudsite hääletada. hääl on suletud nelikümmend poolt, keegi ei ole vastu, kolm on erapooletud. suur tänu, siin ka jällegi üsna tugev tulemus, läheme edasi. nüüd on meil äh, Werner Langeni raporti eelnõu kindlustusvahendusdirektiivi osas. Werner Langen on proovinud, proovinud sõna. jah, ma tahaksin teha ühe märkuse veel siia ette kõigepealt äh, ma tahaksin äh, suur tänu öelda kõikidele koordinaatoritele ja variraportööridele ja fraktsioonidele. me oleme jõudnud siin leida väga suures mahus kompromissid, ma räägiksin seitsmendast äh, osast kindlustustooted vastavalt MIFIDi triloogile peame me hääletama ja enne täiskogu me peame MIFIDi triloogi arvestades asju natukene kohandama, sellepärast et seadusandluses peab olema järjepidevus, aga meil praegu veel seda MIFIDi kolmepoolse kokkuleppe teksti ei ole. nii et ma seaksin siin teatava reservatsiooni. see on põhjenduspunkt tekstis, ma tahtsin seda lihtsalt kindlasti välja öelda ja ma tahaksin paluda suurt toetust sellele, sellepärast et läbirääkimiste mandaat pärast kolmepoolsete kohtumiste tulemuste väljatulemist tahame, et seda muudetaks kõigepealt MIFID äh, triloog ja siis täiskogus äh, asi äh, vastavate muudatustega. noh, jah, räägime sellest, kui me jõuame lõppu, aga võetud arvesse. kompromiss A. kolm, kolmes osas, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. mul on vaja pliiatsit, ütleb esimees teine osa poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmas osa poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. neljas osa poolt vastu. teeme ehk seda elektrooniliselt. see on suuline muudatusettepanek, mille esitas äh, Sven Kiigold. Mm. teeme seda, hääletame nüüd seda elektrooniliselt kes kõik hääletasid, hääletamine on lõppenud. vastu võetud. viies osa poolt, vastu, erapooletud, kontrollime elektrooniliselt. Sure where we are on this. Has everybody voted? kas kõik hääletasid, hääletus on lõppenud? tagasi lükatud. muudatusettepanek kakskümmend kaheksa, kes on poolt? vastu? erapooletud, vastu võetud vist, kontrollime, kui suure enamusega. kakskümmend kaheksa kontrollime kas kõik hääletasid? ja vastu võetud kakskümmend neli poolt, kaheksateist vastu, kakskümmend üheksa poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, sama enamusega kompromiss B. E, kõigepealt äh, suuline muudatusettepanek, mil, et kindlustatud äh, asendatakse sõnaga klient poolt see peab äh, käima koos äh, esimese osaga, ütleb esimees. nii et äh, esimene osa sõnaga insured asendatakse sõnaga customer poolt vastu, erapooletu. palun kontrollime, millise enamusega. kas kõik on hääletanud? tagasi lükatud nüüd äh, esimene osa ilma suulise muudatusettepanekutega, ta nagu ta oli alguses poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. teine osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd kompromiss C, kes on poolt ja vastu, erapooletud, vastu võetud. kakssada üksteist, kes on poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud, kakssada kaksteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakssada kolmteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kolmkümmend üks poolt, vastu, erapooletud, kontrollime seda elektrooniliselt, mulle tundub, et see on vastu võetud. hääletus on lõppenud. jah, vastu võetud kakskümmend neli, üheksateist, seitseteist langeb ära, nüüd muudatusettepanek kaks, üks, viis, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kaheksateist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, seitse poolt, vastu, erapooletud mõned vist vahetasid, muutsid meelt, kontrollime elektrooniliselt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 vastu erapooletud, vastu võetud, kaks, kaks, viis poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud, kompromiss G poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, kaks, kaks, kaheksa poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, kompromiss H poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, kompromiss I suuline muudatusettepanek confusing me. Ajate mind segadusse. proovime seda suulise muudatusettepanekuga. kompromiss I muudatusettepanekuga poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. ilma suulise muudatusettepanekuta poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kompromiss J kõigepealt kuulise muudatusettepanekuga poolt, vastu, erapooletud, vastu, tagasi lükatud, äh, algsel kujul poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmkümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kaks, neli, üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kaks, neli, kaks poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kaks, neli, kaks, kas soovite kontrollida, jah? kas kõik hääletasid? vastu võetud, vabandust. kaks, neli, kolm poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud kaks, neli, viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, aga kontrollime. nii, hääletus on lõppenud. vastu võetud, kaks, neli, neli poolt, vastu erapooletud. et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 tagasi lükatud. kolm, kaks, kaks poolt, vastu, erapooletu. minu meelest, minu meelest vastu võetud. kontrollime. kolm veel hääletavad nii hääletus lõpeb, vastu võetud. kaheksa, kakskümmend kaheksa poolt, viisteist vastu, kolm, kaks, neli poolt, vastu, erapooletud, minu meelest tagasi lükatud. kontrollime seda, nagu Sven soovis. Open it, yeah. Right, every vote, close vote. hääletus on lõppenud tagasi lükatud. kolm, kaks, kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kolm, kaks, viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss P kahes osas, esimene osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud konime, kontrollime seda. hääletus lõppenud. kakskümmend poolt, kümme vastu. muudatusettepanek kolmsada nelikümmend. poolt, vastu, erapooletud, kontrollime seda elektrooniliselt, palun hääletus on lõppenud, tagasi lükatud. kolm, neli, üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kolm, neli, kaks poolt, vastu, erapooletud. kontrollime seda elektrooniliselt. kolmsada nelikümmend kaks. hääletus on lõppenud. ikka tagasi lükatud. kolm, neli, kolm poolt, vastu, erapooletud, kontrollime elektrooniliselt, kolm, neli, kolm. ja võtsime, läbi läks. kompromiss kuu poolt, vastu kompromiss Q poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss R suulise muudatusettepanekuga poolt, vastu. ma kontrollin suulist muudatusettepanekut elektrooniliselt. kas kõik hääletasid, hääletus on lõppenud? suulise muudatusettepanekuga koos läks läbi kompromiss. siin on samuti suuline muudatusettepanek poolt, vast-, vastu. ma olen segaduses, palun hääletame elektrooniliselt. suuline muudatusettepanek kompromissile S hääletus lõppenud. tagasi lükatud. niisiis eh, kompromissmuudatusettepanek esialgsel kujul poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss D. see, selleks peab päris palju edasi lappama. lehekülg kolmkümmend üks minu hääletusnimekirjas suuline muudatusettepanek äh, on tagasi võetud kompromiss D esialgsel kujul poolt vastu erapooletud vastu võetud kompromiss U oh. nüüd meil on suuline muudatusettepanek mille esitas Ashley Fox äh, või esimene osa poolt vastu erapooletud kontrollime. mulle helistab äh, praegu Mario Draghi, aga ma ei saa temaga kahjuks praegu rääkida. see võib muidugi oluline olla. nii, üks veel peab hääletama. hääletus lõppenud. vastu võetud suulise muudatusettepanekuga. nüüd teine osa poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss V poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd kompromiss kaks siis V poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss X see on kõik ühes osas, kuid kõigepealt suuline muudatusettepanek poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, esialgne kompromiss poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd kompromiss AL, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd kuus, kaks, viis nüüd tuleb mul kõlapata. kuus, kaks, viis, lehekülg nelikümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. nüüd seitsekümmend neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kuus, kaks, kuus poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud, üheksakümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, eh, vastu võetud, kuus, kaks, seitse poolt, vastu, erapooletud. kontrollime seda elektrooniliselt, tundub, et see lükati tagasi. kuus, kaks, seitse. hääletus lõppenud ja tagasi lükatud. kuus, kaks, kaheksa poolt, vastu, erapooletud. kuus, kaks, kaheksa kontrollime elektrooniliselt. hääletus on lõppenud, vastu võetud. kuus, viis, seitse langeb ära, komp-, kompromiss AA kahes osas, esimene osa poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, kompromiss AB, suuline muudatusettepanek poolt, vastu erapooletu, vastu võetud, koos suulise muudatusettepanekuga, siis kompromiss AC suulise muudatusettepanekuga poolt, koos suulise muudatusettepanekuga vastu, erapooletud, tagasi lükatud. ja nüüd esialgsel kujul poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd kompromiss AD. esimene osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kuus, viis, kuus poolt, vastu. kontrollime seda palun elektrooniliselt. hääletus on lõppenud, vastu võetud, sada kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kompromiss AG poolt vastu erapooletud, vastu võetud, kompromiss H poolt vastu erapooletud, vastu võetud, kuus, kuus, kaks poolt vastu erapooletud, vastu võetud, AJ poolt kõigepealt suulise muudatusettepanekuga. kõigepealt esimese suulise muudatusettepanekuga kakskümmend neli kuud. Werner, kas sa soovid midagi seletada? jah, seda parandati nimelt äh, muudatusettepaneku tegija tahtis, et seal oleks kakskümmend neli ja ta tegi seda isiklikult ja kirjalikult, nii et see on olemas. me ei pea seda hääletama. hääletame siis kakskümmend neli kuud pärast jõustumist poolt vastu. ma olen segaduses. kontrollime elektrooniliselt, siis raportöör seletab, mida me nüüd hääletasime. aa, ah, okei, this is your suuline muudatusettepanek. ja saime juba aru. aga äh, vajutage aga nuppudele, meil on veel tööd teha siin neli peavad veel hääletama. üks peab hääletama, noh, noh. ei saa aru, mis te teete ise, nii et ma lõpetan hääletuse. ja tagasi lükatud. nüüd algteksti, mis on siis poolteist kuud nüüd hääletame. palun rääkige mikrofoni. kui ma nüüd õigesti aru sain, siis me kõigepealt hääletasime kahekümne nelja kuu üle, nüüd tuleb teine osa ja siin tahaksin juurde öelda, et mina olen selle poolt, isegi kui hääletusnimekirjas on miinus. ja see on suuline muudatusettepanek Sven Kiigoldilt sekretariaat ütleb, et tuleb hääletada algteksti kaheksateist kuud kõigepealt ma toetan. niisiis, kõigepealt kaheksateist kuud vastu erapooletud, kaheksateist kuud, nii ta on. pluss selle kõrvale. nüüd suuline muudatusettepanek ülevaatamise kohta kompromiss poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd on sellega kõik, nüüd lähme muudatusettepaneku sada kuus juurde, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada seitse. sada seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud sada üheksa poolt vastu, erapooletud, vastu võetud, kuus, seitse, viis poolt vastu, erapooletud, vastu võetud, sada kümme poolt vastu, erapooletud, vastu võetud, sada üksteist poolt vastu, erapooletud, vastu võetud, üks poolt vastu, erapooletud, vastu võetud, kaks poolt vastu, erapooletud, vastu võetud sada kolmteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud sada neliteist. langeb ära sada viisteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada kuusteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. raportöör lükkab tagasi enda muudatusettepanekuid, palun kontrollime viit. kontrollime viit kontrollime viit. hääletus lõppenud. vastu võetud. muudatusettepanek sada üheksateist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kuus langeb sada kakskümmend poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada kakskümmend üks, esimene osa poolt vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. üks, kaks, kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. Jüri neli, kas kontrollime teist osa? teine osa saja kahekümne kahest. kas kõik on hääletanud? vastu võetud kakskümmend seitse, viisteist, juuli neli poolt, vastu erapooletud, vastu võetud üks, kaks, kolm poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud. üks, kaks, neli poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, üks, kaks, seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, üks, kolm, üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. üks, kolm, kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, üks, kolm, kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. üks, kolm, neli, esimene osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt, vastu erapooletud, kontrollime seda elektrooniliselt. kõik hääletasid, hääletus on lõppenud, vastu võetud. sada kolmkümmend viis, esimene osa üks, kolm, viis, üks, kolm, seitse langevad ära nüüd sada kolmkümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kümme poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss AM poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kaksteist poolt, vastu erapooletud, kontrollime seda elektrooniliselt, palun. kas kõik hääletasid, tagasi lükatud? nüüd üks, viis, neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, üks, viis, kolm poolt, vastu erapooletud, minu meelest tagasi lükatud, kontrollime elektrooniliselt. kas kõik viim-, kas ka viimased hääletavad, hääletus lõppemas, lõppenud ja vastu võetud. üks, viis, viis poolt, vastu erapooletud, kontrollime elektrooniliselt. kas kõik hääletasid, hääletus on lõppenud, vastu võetud. üks, viis, kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. üks, viis, seitse kahes osas. see langeb ära nüüd sada kuuskümmend poolt, vastu, erapooletud, minu meelest vastu võetud, aga kontrollime elektrooniliselt. sada kuuskümmend, kontrollime. kas viimane hääletab veel, hääletus lõppenud, vastu võetud, neliteist poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. üks, kuus, üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. üks, kuus, kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kuusteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. üks, kuus, neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, üks, kuus, viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud seitseteist poolt vastu, erapooletud vastu võetud. see langeb ära, kaheksateist poolt vastu, erapooletud vastu võetud, üks kuus seitse langeb ära, üks seitse null poolt vastu, erapooletu vastu võetud üks, seitse, üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakskümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, üks, seitse, kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, üks, seitse, kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, üks, seitse, neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, üks, seitse, viis poolt vastu, erapooletud, vastu võetud, sada seitsekümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakskümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, üks seitse kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, üks seitse üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss AN poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. üks, kaheksa, kolm, esimene osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud. kontrollime teist osa elektrooniliselt. kas kõik hääletasid, hääletus lõppenud? vastu võetud. nüüd üks kaheksa neli poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, üks kaheksa viis poolt, vastu erapooletud, kontrollime seda elektrooniliselt, minu meelest lükati see tagasi. hääletus on lõppenud, tagasi lükatud, nüüd üks kaheksa kuus poolt, vastu, kontrollime seda elektrooniliselt kas kõik hääletasid, hääletus on lõppenud, vastu võetud, kakskümmend kolm langeb ära, nüüd elektrooniliselt tekst parandatud kujul. kõik hääletasid, hääletus on lõppenud, vastu võetud kolmkümmend viis poolt, neli vastu, kolm erapooletut ja nüüd õigusloomeline resolutsioon. kas kõik hääletasid? hääletage edasi. veel neli peate vajutama nupule. veel kaks. hääletus on lõppenud kolmkümmend seitse poolt, neli vastu, kaks erapooletut. Werner. Äh, tahtsin teha ettepaneku, et ärme läbirääkimiste mandaati anna, vaid pigem saadame raporti täiskogule, et me siis MIFID-i teksti alusel kohandame peatüki seitse selleks, et seal ei oleks vastuolusid. nii on see ka muudatusettepanekutega otsustatud Plenary, yes. jah, täiskogule. jah. aga see tähendab, et me ei hääletagi praegusel hetkel, vaid ootame, kuni on toimunud hääletus täiskogul. kas sain õigesti aru? ehk et see läheb tagasi komisjoni siis, kui MIFIDiga seotud muudatused on selgeks tehtud ei, see ei ole vajalik, ütleb härra Langen. see läheb täiskogule, jah? jah. Yeah, but he wants it to go to. No, but there's, there's Verno, yes, by all means. Vernon jah, otse loomulikult. Mifidis äh, on veel väikesed muudatused võimalikud, aga mitte kindlad. finantsinstrumentide turgude puhul äh, anti meile kindlustuse osas juba korralik mandaat, nii et äh, väikeste muudatuste tegemiseks uusi läbirääkimisi pole vaja. Läheme kohe täiskogule ja siis me variraportööride vahel need kohandused omavahel lepime kokku, nii me vähemalt otsustasime. nii et täiskogule, jah. nii et me Läheme sellega täiskogule, ütleb proua esimees, koos kõikide muudatusettepanekutega, mis vajalikud ja siis avame läbirääkimised alles pärast täiskogul hääletust. kas te olete kõik sellega nõus, nii et täiskogule ja siis lisanduvad veel ka MIFID-i muudatusettepanekud, ma arvan, et hääletame igaks juhuks elektrooniliselt So if you voted, keep on voting. Press, I know it's a bit confusing, but we do have to have a majority now, and I think. ma tean, et see on natukene segane, aga meil on enamust vaja siin, nii et hääletage igaks juhuks, palun. hääletus on lõppenud. nii, hääletasime nelikümmend kaks poolt et läheks täiskogule siis koos MIFID-i muudatuste ja kohandustega. aitäh! hästi ja järgmine. Läheme edasi, Wolf Klintsi raport, mis puudutab pikaajalist Euroopa majanduse rahastamist. viimane raport täna, kui olete valmis. muudatusettepanek kolmteist, kes poolt? üks hetk. mul on vaja, et ka Rahvapartei hakkaks hääletama Well, okei okay.. hästi. kui te soovite erapooletuks jääda, siis miks mitte? me hääletame Klintsi raportit. kuulete te mind? Klintsi raport, pikaajaline Euroopa majanduse rahastamine. olete valmis, jah? muudatusettepanek kolmteist, kes poolt? vastu, erapooletu, tagasi lükatud originaalversioon, kes poolt? poolt? vastu, erapooletu, vastu võetud. muudatusettepanek neliteist. muudatusettepanek neliteist, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. viisteist poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud kompromissettepanek A, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kompromissettepanek AA poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. muudatusettepanek kakskümmend, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kakskümmend üks poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kakskümmend kaks poolt, vastu, poolt, vastu, erapooletu kas võiksime kahtekümmet kahte kontrollida, palun? kaks häält palun veel juurde vaja, hääletus on lõppemas. hääletus on lõppenud, kakskümmend kaks poolt, vastu võetud. kakskümmend kolm poolt, vastu, ära. kas te võiksite palun käsi tõsta? proovime veel kord, kakskümmend kolm poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kakskümmend neli poolt, vastu, erapooletu. käed püsti, palun, väga raske on, kontrollime kahtekümmend nelja kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppemas. vastu võetud. kakskümmend viis poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. lõige neli poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kakskümmend seitse poolt, vastu elektrooniline hääletus, muudatusettepanek kakskümmend seitse. palun, kui fraktsioonid oma käsi püsti ei tõsta, siis ma ei saa lugeda. muudatusettepanek kakskümmend seitse elektrooniliselt. kaks häält puudu veel, hääletus on lõppemas. vastu võetud. kakskümmend kaheksa poolt vastu erapooletu, <laughs> vastu võetud kakskümmend üheksa poolt, vastu erapooletu, vastu võetud kolmkümmend poolt, vastu erapooletu, vastu võetud kolmkümmend üks poolt, vastu erapooletu, tagasi lükatud kolmkümmend kaks poolt, vastu erapooletu, tagasi lükatud. originaalversioon poolt vastu erapooletu, vastu võetud kolmkümmend neli, esimene osa, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, teine osa poolt, vastu. kas me võiksime teist osa elektrooniliselt kontrollida, sest ma ei tea, mida Rahvapartei teeb, sest tundub, et üks oli erapooletu ja pff, teised ei teinud midagi kas kõik on hääletanud, hääletus on lõppenud? vastu võetud. kolmkümmend viis poolt. vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kolmkümmend kuus poolt vastu, erapooletu, vastu võetud kolmkümmend seitse poolt, vastu erapooletu, vastu võetud. nelikümmend poolt, vastu erapooletu, vastu võetud. nelikümmend viis poolt, vastu erapooletu, vastu võetud. soovite kontrollida, nelikümmend viis, kontrollime. kas kõik on hääletanud, hääletus on lõppenud? hääletus on lõppemas vastu võetud. nelikümmend seitse poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, nelikümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletu, vastu, tagasi lükatud, nelikümmend üheksa poolt, vastu. kontrollime neljakümmend üheksat. avame hääletuse, palun hääletus on lõppemas, lõppenud, vastu võetud. viiskümmend poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kõik nüüd allpealkiri kolm, originaalversioon poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, viiskümmend üks poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, viiskümmend kaks poolt vastu, erapooletu, vastu võetud viiskümmend kolm poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. no kontrollime, tõesti väga raske on lugeda, kui Rahvaparteis tõuseb ainult üks käsi. ja see ei ole ka koordinaator. proua esimees, kas pärast kõiki neid aastaid pole te võimeline mõtteid lugema? küsib härra Lambert. ma ei tea, kas see on nüüd päris demokraatia ma sulgen hääletuse isegi, kui ainult kaks inimest on hääletanud, vastu võetud, ma küll ei saa, tea isegi täpselt, mis nüüd vastu võetud. viiskümmend kolm, nüüd viiskümmend viis poolt. vastu, erapooletu, tuleb kontrollida viitekümmend viit. viiskümmend viis, viiskümmend viis Every voted, come on. kas kõik on hääletanud, palun vajutage nuppudele. Votes closed. hääletus on lõppenud. vastu võetud. viiskümmend seitse poolt. vastu erapooletu. vastu võetud viiskümmend kaheksa poolt. vastu erapooletud. vastu võetud viiskümmend üheksa poolt vastu, erapooletu, tagasi lükatud kuuskümmend poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kuuskümmend üks poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kuuskümmend kaks poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kuuskümmend kolm, neli poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kompromissettepanek B poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. seitsekümmend poolt vastu, erapooletu, tagasi lükatud, seitsekümmend üks poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, seitsekümmend kaks poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, seitsekümmend kolm poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, seitsekümmend kuus poolt, seitsekümmend kuus poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud seitsekümmend kaetud muudatusettepanekuga kuuskümmend neli, kuuskümmend neli võeti vastu, nii et siis seitsekümmend kaheksa. seitsekümmend kaheksa, kes poolt? vastu, erapooletu, tagasi lükatud, seitsekümmend üheksa. kontrollime, seitsekümmend kaheksa hääletus on lõppemas ja ka lõppenud. tagasi lükatud, nagu ma ütlesin. seitsekümmend üheksa poolt. vastu erapooletu, vastu võetud. kaheksakümmend üks poolt. vastu erapooletu, vastu võetud. kaheksakümmend kaks poolt. vastu erapooletu, vastu võetud. kaheksakümmend kolm poolt. vastu erapooletu, vastu võetud. kaheksakümmend neli poolt vastu, erapooletu, vastu võetud. kompromissettepanek PA poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kaheksakümmend kuus, kes poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kas me peame ka esialgse teksti hääletama? ei, siis kaheksakümmend üheksa poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kompromissettepanek C poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud suuline muudatusettepanek seitseteist A kohta sotsiaaldemokraatidelt poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, üheksakümmend viis poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, kompromiss D poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. muudatusettepanek üheksakümmend üheksa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kompromissettepanek E koos suulise muudatusettepanekuga kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. edasi sada neli poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. allpealkiri neli poolt, vastu, era, erapooletu, vastu võetud. sada seitse poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud sada kümme poolt. nüüd poolt, väga segane on, vastu. kontrollime. sada kümme. kas kõik on hääletanud, hääletus on lõppenud? vastu võetud. sada üksteist poolt vastu, erapooletu, vastu võetud, sada kaksteist poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, sada kolmteist poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kompromissettepanek EA poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, sada neliteist poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, sada kuusteist poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, sada seitseteist poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. tundus, et Rahvapartei on poolt, aga kui te oma meelt muutsite, siis sada seitseteist. kontrollime. ma pole päris kindel, kas teil on täpselt sama hääletusnimekiri ma ei ole lihtsalt sama lehekülje peal, proua esimees. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. nii et nüüd sada kaheksateist poolt, vastu, erapooletu, kontrollime. sada kaheksateist tundub, et tagasi lükatud, aga kontrollime kas kõik on hääletanud, hääletus on lõppenud? tagasi lükatud. nii et nüüd on meil esialgne tekst, kes poolt? vastu, erapooletu. vastu võetud sada üheksateist poolt. vastu, erapooletu, tagasi lükatud. sada kakskümmend poolt vastu erapooletu, vastu võetud. lõige kakskümmend kolm, kes poolt, vastu erapooletu, vastu võetud. kompromissettepanek F poolt, vastu erapooletu, vastu võetud. sada kakskümmend kolm poolt, vastu erapooletu, tagasi lükatud esialgset teksti ei tee, eks ju, kompromissi puhul. sada kakskümmend neli, kes poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, sada kakskümmend viis poolt, vastu. olete te vastu seal tagaridades? no kontrollime, sada kakskümmend viis, sest siin ei olnud ka palju käsi. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud, vastu võetud. sada kakskümmend seitse poolt, vastu erapooletu, vastu võetud. sada kakskümmend kaheksa poolt, vastu erapooletu, vastu võetud. suuline muudatusettepanek sada kakskümmend üheksa, kes poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud edasi kompromissettepanek G koos suulise muudatusettepanekuga, koos muudatusettepanekuga, kes poolt, vastu, erapooletu. tundub, et vastu võetud koos suulise muudatusettepanekuga. kas see oli see, mida Rahvapartei öelda tahtis? okei okay,, kontrollime. kompromissettepanek E koos roheliste suulise muudatusettepanekuga. selge Right, vote's closed. hääletus on lõppenud, vastu võetud. sada kolmkümmend kaks poolt. vastu erapooletu, vastu võetud. sa-, see ei ole ühendatav, eks ju, sada kolmkümmend kolm kõige muuga. nii et järgmiseks sada kolmkümmend seitse, kes poolt vastu, erapooletu, vastu võetud. kompromissettepanek Hush, kes poolt, vas-, poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kompromissettepanek I poolt, vastu. see on tõesti väga segane siin, kas me võiksime kontrollida kompromissettepanekut I, ma olen täiesti veendunud, et see võetakse vastu, aga. jah yeah miks me ei hääletanud sada kolmkümmend kolme, küsib proua Ferreira. tuleme selle juurde tagasi ja hääletame praegu kompromissettepanekut I. hääletus on lõppemas, lõpetagem lihtsalt, me ei jõua siin oodata, kui ei vajutata nuppe, siis ei vajutata. sada kolmkümmend kolm, sada kolmkümmend kaks läks nimelt läbi. ja saja kolmekümne kolme juures on märkus ei, vabandust, oleksime pidanud hääletama, nii et sada kolmkümmend kolm eelmisel leheküljel. poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. edasi, sada nelikümmend kuus poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud sada nelikümmend seitse poolt, vastu erapooletu, vastu võetud, sada viiskümmend poolt, vastu erapooletu, vastu võetud. lõige kakskümmend kaheksa poolt. mul ei ole sada nelikümmend üheksat. What number? mis number? Included in some, some sada nelikümmend üheksa on vähemalt minu hääletusnimekirjast kadunud, ütleb proua esimees. vaikust, ma ei kuule teid. sada, pärast sada viitekümmend, sada nelikümmend seitse, sada viiskümmend, ma ei tea, sada nelikümmend üheksat siin mingil kummalisel põhjusel pole, kus see on? sada nelikümmend üheksa on kadunud. see on kompromissettepanekus AA, sellepärast on ta kadunud. hea meel, et teil minu muudatusettepanekud nii väga meeldivad. lõige kakskümmend kaheksa, kes poolt? vastu. mida? Uh, hang on. üks hetk. Werner, sul kohe kindlasti pole sama hääletusnimekiri. mis sul nüüd puudu on? see on jällegi osa kompromissettepanekust AA. hästi ma arvan, et sul on vana hääletusnimekiri. hästi, et jätkame. lõige kakskümmend kaheksa, esialgne versioon, kes on poolt? vastu, erapooletu, vastu võetud. viited plokis, kõik koos. see ei ole lihtsam üks-ühelt, teeme lihtsalt kõik koos. kes poolt? vastu, erapooletu, kõik vastu võetud ja kuhu me nüüd edasi lähme, kompromissettepanek Jott. jah, teil on õigus, me jõuame nüüd põhjenduspunkti A juurde, kes poolt? me ütlesime, et kuni üheteistkümneni võime koos hääletada, aga üht-teist A-d tuleb eraldi hääletada. hästi, viide üksteist A muudatusettepanek kolm, jah? kes poolt? vastu, erapooletu. ikkagi vastu võetud. edasi põhjenduspunkt A poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kompromissettepanek J poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. muudatusettepanek neli poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud muudatusettepanek seitse poolt, vastu. kontrollime, muudatusettepanek seitse. kas kõik on hääletanud, hääletus on lõppenud, vastu võetud. kaheksa poolt, vastu erapooletu, vastu võetud üheksa poolt, vastu erapooletu. hästi, kontrollime ka üheksat, sest siin on erapooletuid. kas kõik on hääletanud, hääletus on lõppenud? tagasi lükatud esialgne versioon, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kümme poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. üksteist koos suulise muudatusettepanekuga, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. muudatusettepanek kaksteist poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud ja nüüd suuline muudatusettepanek põhjenduspunktile DB poolt vastu erapooletu vastu võetud. nüüd arvamused, suurem osa on kaetud tööhõive neli poolt vastu erapooletu vastu võetud, tööhõive üheksa poolt vastu erapooletu vastu võetud, tööhõive kümme poolt vastu erapooletu vastu võetud tööhõive kuusteist poolt vastu erapooletu, vastu võetud. ja regionaalarengu kaksteist poolt, poolt, regi kaksteist, Ashley esimees, minu hääletusnimekirjas muudatusettepaneku kolmteist öeldakse mingi, mingi naljakas, ärge, ma ei saa aru, kas see on kaetud või mitte, aga ma kardan, et me peame hääletama, et ütlesid tööhõive kolmteist. minul on kirjas, et kaetud kahju, minu oma seda ei ütle, vabandust. hästi. ma, me arvame, et see on kaetud. nii et läheme nüüd sinna, kus me pooleli jäime, ehk siis regi kaksteist poolt. vastu, erapooletu. kas võiksime kontrollida regi kahtteist? kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. hääletus on lõppemas. vastu võetud. tõstke käsi, palun. regi kolmteist poolt. ka see on hoopis kaetud, nii et nüüd hääletame teksti üle muudetud kujul elektrooniliselt Right. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. kakskümmend kaks poolt, kaks vastu, seitseteist erapooletut huh,. suur tänu teile ning kohtume uuesti homme hommikul. I, I, I couldn't stay off.